Good afternoon, ladies and gentlemen, a very warm welcome. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast kõigile, ma pean vabandama Elmar Brocki ja teiste ja nimel ka, nimelt aseesimeeste nimel, kes ei ole täna siia saanud tulla koosolekut juhatama ja seetõttu pean mina äh, sõna äh, võtma ja koosolekut juhtima. kõigepealt äh, päevakord, päevakorra vastuvõtmine, kas äh, on äh, kommentaare, tundub, et ei ole äh,. nüüd äh, erinevate koosoleku protokollide kinnitame, kinnitamine, koosolekud toimuvad siis kaheksandal septembril, kuuendal oktoobril, kümnendast üheteistkümnenda oktoobrini. kas äh, need on äh, nüüd heaks kiidetud? tundub, et kommentaare ei ole, mistõttu on nad tõesti heaks kiidetud. liigume nüüd edasi äh, meie pealelõunase peamise teema juurde, milleks on kuulamine teemal Euroopa Liidu välispoliitika Saheli piirkonnas. mul on väga hea meel teid siin kõiki tervitada. Ähm, tegemist on väga äh, asjakohase ja aktuaalse teemaga täna äh, ja arengukomisjon on assotsieeritud komisjon siin parlamendis ja korraldab ka seda komisjoni või seda, vabandust, seda kuulamini siin, kuulamist siin me peame nüüd arutama seda, et eh, kuidas reageerida kõikidele nendele väljakutsetele, mis meil on praegusel maa, praeguses maailmas. mina olin eh, selle komisjoni parlamendi viimane raportöör eh, sellel teemal kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobris ja mind huvitab, mis on tollase olukorraga võrreldes muutunud tänaseks ebakindluse, vaesuse ja toidukriisi ning piiriküsimuse äh, teemade aktuaalsus on Saheli piirkonna väga ähm, huvipakkuvaks Euroopa Liidu jaoks ähm, muutnud, seal tegutsevad äh, terroristlikud rühmitused, seal toimub äh, relvakaubandus, narkokaubandus ja ka inimkaubandus leiab seal aset Lääne-Aafrikast Ida-Aafrikasse Mali riigi põhimõtteline kokkukukkumine aastal kaks tuhat kaksteist näitas meile vägagi selgelt seda, kui kiireloomuliselt on vaja tegutseda selleks, et parandada Saheli äh, ühiskondade vastupanuvõimet kriisidele. viimased terroristlikud rünnakud Malis äh, põhjast poolt äh, lõunani näitab, äh, kui haavatud see olukord seal on ja Liibüa äh, valmistab meile samamoodi muret, Sirta, ISIS, Mosuli piiramine ja Iraagi küsimus, ISIS loodetavasti on nüüd Iraagis ja Süürias silmitsi kaotusega, aga mida see nüüd kõik tähendab džihadistidele, kes nüüd kolivad mujale, liiguvad mujale ja Sahel on piirkond, kus kardetakse, et nad hakkavad narkod ümber äh, grupeeruma ja terroristlikke tegusid läbi viima. Euroopa Liit on Saheli strateegia kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu võtnud, kus nad oma välispoliitika sellel suunal on ära äh, määratlenud, seal on ka arenguküsimused ära mainitud ja muud sarnased küsimused ja seal rõhutatakse ka, et erinevaid teemasid tuleb ühtselt äh, käsitleda äh,. Mauritaania, Mali ja Burkina Faso, Tšaad ja Niger, viis riiki on seal ära toodud ja G5 Sahel piirkondlik organisatsioon ja selle olulisust rõhutatakse ka. Euroopa poliitika arutamiseks on meil täna siia kohale tulnud Ahel Losada, suursaadik, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Saheli piirkonnas ja kes on mänginud võtmetähtsusega rolli Euroopa Liidu äh, strateegia ja lähenemise väljatöötamisel on tal suur roll olnud äh, härra Paul Maheli, kellel on Chatham House'is äh, oluline roll mängida ja äh, temal on äh, laiaulatuslikud kogemused sealse piirkonnaga seoses äh, muuhulgas ka selles osas, mis puudutab sealset stabiilsust ja sellega seonduvaid aspekte ja loomulikult ootame me põnevusega ka seda, mida kolleegid tahavad sellega seos-, seonduvalt öelda, millised on nende arvates peamised väljakutsed, kuidas näiteks toetada julgeolekusektorit Nigeris ja Malis ning millisena näed nähakse äh, suuremat kohalolu äh, seal piirkonnas, aga nüüd äh, annan sõna Bogdan Ventale, kes on arengukomisjoni aseesimees, kes nüüd saab siis sõna ja võtab täna sõna sellepärast, et Linna McCaven ei saanud siia tulla. palun, sõna on nüüd teil suur aitäh, härra esimees! mina tahaksin omalt poolt äh, rääkida ka arengukomisjoni nimel. Äh, meie esinaine Linnar McCaven ei saanud siia tulla, nagu te mainisite ja ma tahaksin tervitada äh, ka kõiki külalisi, suusad ja kes saavad ja härra Poomelit nagu juba mainiti, siis Saheli piirkonna stabiilsus ja areng on meie kui Euroopa huvides. ma arvan, et me ei pea siin rõhutama seda, kui mures me oleme radikaliseerumise pärast, terrorismi pärast ja selle pärast, mis kõik mõjutab selliseid riike nagu Liibüa ja Nigeeria äh, ja teised, eh, need on ohud, mis eh, vajavad meiepoolset tegutsemist, eh, see tähendab ka seda, et me peame pikaajaliselt tulevikku vaatama mm, ja mõistma, et meie tegevus on seotud stabiilsuse tagamisega. me peame rahu ja stabiilsust püüdma tagada, stabiilsus panustab omakorda jälle arengu saavutamisse. Saheli piirkonna riigid on kõige vaesemad ja kõige haavatavamad riigid maailmas Saheli piirkond on piirkond, kus äh, on äh, üle neljakümne miljoni inimese, kellel ei ole piisavalt süüa ja üle kuue miljoni inimese vajavad äh, toidualast kriisiabi. kahe tuhande kaheksandal, kaheteistkümnendal aastal ja ka muudel aastatel on näinud toidukriisi on väga palju erinevaid väljakutseid, millega tuleb toime tulla. kõigepealt selle piirkonna elanikkond on eriti haavatav kliimamuutuste suhtes ja selle tulemuste ja tagajärgede suhtes, mis äh, on seotud ka ebaregulaarsete äh, ähm, klimaatiliste äh, mustritega, kuna enamik Saheli piirkonna inimesi elatuvad põllumajandusest, siis see mõjutab otseselt nende elatusvõimalusi Saheli piirkonna kümme riiki Eritreast äh, idas kuni Senegalini läänes on riigid äh,, kus äh, äh elab aastaks kaks tuhat viiskümmend üle kolmesaja kolmekümne miljoni inimese, kui võrreldes saja neljakümne miljoniga, kes seal elavad praegu ja me peame arvestama, et juba praegu on eh, nende inimeste juurdepääs veel piiratud ja eh, eh, ebavõrdne. väga paljud inimesed, lausa seitsekümmend protsenti on nooremad kui kolmkümmend viis aastat ja väga paljudel inimestel ei ole juurdepääsu haridusele, see toob kaasa vaesuse ja tõrjutuse, võimaluste puudumise ja äh, ohtlik on ka see, et äh, radikaalsed jõud äh, püüavad seda vaakumi nüüd täita. mõned noored on otsustanud lahkuda oma kodupiirkonnast selleks, et paremat elu mujal otsida ja sageli liiguvad nad teistesse Aafrika riikidesse, aga on ka neid, kes liiguvad Euroopasse. loomulikult konfliktid ja poliitilised konfliktid Malis, Liibüas ja Nigeerias teravdavad neid probleeme ning seetõttu on osa rahvastikud mujale liikunud. me kindlasti kuuleme eh, nüüd lähitundidel rohkem Euroopa Liidu rolli kohta seal piirkonnas, aga toon sinna mõned faktid välja. Euroopa Liit panustab kõige rohkem Saheli piirkonda suunatud humanitaarabisse. kakssada miljonit eh, on pakutud eh, abi juba selleks, et aidata ühte koma viit miljonit toidupuudusega kannatavat inimest üle neljakümne kolme protsendi äh, laste äh, alatoitluse juhtumistest on just sealt piirkonnast pärit ja Sahelis on ka algatus, mille eesmärgiks on äh, kaotada ära nälg aastaks kaks tuhat kolmkümmend kaks, äh, eriti just laste puhul. Euroopa Fond äh, Aafrika suunal tahab tagada stabiilsuse ja tegeleda väljarände põhjustega ja tagada arengu ja stabiilsuse seal piirkonnas. meil on ka kokkulepitud programmid Euroopa Arengufondi raames, me peaksime neid olulisi püüdlusi hindama, aga samal me peaksime mõistma ka, et äh, tõenäoliselt ei piisa nendest ainult. Äh, Saheli piirkonna kontekstis ei ole strateegiatest puudus, äh, tegelikult on strateegiaid isegi liiga palju. tegelikult on puudu sellest, et strateegiad oleksid teineteisega paremini seotud, et me jõuaksime tõesti hea e, elluviidava strateegiani, mis toob kasu piirkondlikele ja kohalike tasandi sidusrühmadele meie strateegias Saheli suunal peab olema äh, koordineeritud ka Aafrika osapoolega, äh, ECOWAS-iga näiteks ja loomulikult ka Aafrika Liiduga. ja tuleb võtta arvesse ka Põhja-Aafrika olukorda. Äh, sellega seonduvalt tuleb mainida ka seda, et järgmisel aastal, aastal kaks tuhat seitseteist, Äh, tahame me võtta vastu äh, uue Euroopa äh, arengukonsensuse, uue Aafrika strateegia, kus arutatakse ka seda, kuidas ähm, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani saartega teha koostööd pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma tahaksin öelda lõpetuseks seda, et meie komisjon on kavandanud äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuusse kaks äh, missiooni, üks Senegali, selleks et saada parem ülevaade väljarände dünaamikast, teha koostööd äh, rände vallas ja teine missioon toimub ka veebruarikuus ja see missioon toimub Tšaadis Äh, kus äh, vaadatakse, millised on seosed keskkonnaprobleemide, vaesuse äh, ja riigijuhtimise mm, probleemide ja poliitilise ekstremismi vahel ma loodan, et see missioon annab meile ka vanema ülevaade sellest, milline on sealne olukord. annan nüüd sõna taas esimehele ja kolleegidele ja külalistele, suur aitäh! suur aitäh nende äh, äh, sissejuhatud sõnade eest Arengukomisjoni perspektiivist lähtuvalt ja nüüd äh, annan äh, sõna suursaadikule äh, Euroopa Liidu eriesindajale Saheli piirkonnas, palun. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, mul on väga hea meel siin olla, ma olen siin juba teist korda kohal, ma olen ka kaitsealakomisjonis eelnevalt kohal käinud ja kui te lubate, siis ma jätkan prantsuse keeles, kuna Saheli piirkonna keel on ka prantsuse keel. Mhm. veel kord, mul on väga hea meel täna siin olla, väga hea, et meel, et te mind kutsusite. rääkimaks Saheli välispoliitikast, nagu äh, juba enne öeldi ja just täpsustati, on siin tegemist kaheteist riigiga, mis, mis on sisuliselt Euroopast kolme tunni lennu kaugusel kõik. mis tähendab, et nende riikide julgeolek on lahutamatult seotud meie julgeolekuga. ning see on täna lihtsalt üks peamisi asjaolusid, millest me peaksime alustama. see on meie piiriäärne ala ning mõned inimesed ütlevad isegi, et see on Euroopa eh, niisugune kaugem piir ning eh, tänane kriis Liibüas näitab meile kõigile selgelt, et arvestades seda tühimikku, mis on tekkinud eh, Liibüasse ja puuduvaid piire seal, ei pääse ka meie probleemidest ning seetõttu on neid piire vaja kaitsta. ehk siis me räägime siin tegelikult ka meie julgeolekust. kui me räägime Saheli piirkonnast, mida siis me silmas peame? ma üritan natukene struktureerida seda, mis mul öelda on, kolme punkti alla. kõigepealt esimene punkt, definitsioon. miks see on oluline? meil ei ole tegemist mitte akadeemilise küsimusega, see definitsioon määrab meie edasise arutluskäigu sisu teiseks tahaksin rääkida sellest, missugused on kavad ja strateegiad, mis meil regiooniga seoses on olnud ning kolmandaks, millest ma tahan rääkida, on, on see, missugune on meie strateegia tulevik, kuidas strateegia on siiani toiminud ning siin pean silmas kahte peamist asjaolu, esiteks rahuprotsess Malis ning G5 piirkonnastamispoliitika ning Euroopa tegevuskavad vastavas piirkonnas. Need on need kolm punkti, peamist punkti, millest ma tahaksin täna rääkida. kõigepealt siis esimene. kõigepealt see kontseptsioon. Pole kahtlustki, et Saheli kriis on regionaalne kriis, siin pole kahtlust. see tähendab, meil on oluline defineerida, mis piirkonnaga meil tegemist on, <laughs> mis piirkonnast me räägime ning meil on siin kolm erinevat kontseptsiooni, kolm erinevat lähenemist Sahelile. esimene nendest on geograafiline, teine institutsiooniline ja kolmas on niisugune, ma ütleksin, geostrateegiline. esimene siis nendest, geograafiline, on väga lihtne. viis tuhat seitsesada kilomeetrit pikk umbes Äh, Sahel tähendab ju sisuliselt äh, mereäärset ala, see, see tähendab Punasest merest Atlandi ookeanini äh, umbes tuhande kilomeetri sügavune ala ja kaksteist riiki jäävad sellesse alasse, kes on suhteliselt sarnased nii julgeoleku aspektist kui humanitaaraspektist, haldusaspektist ning ka klimaatilises plaanis, mis on ka oluline ning rände ja julgeoleku plaanis, nagu me natukese aja pärast näeme. see on siis geograafiline lähenemine, teine lähenemine, mis on võib-olla huvitavam meile juba, on institutsiooniline. miks ma nimetan seda institutsiooniliseks? sest äh, äh, lähtub, sest meil on G5, äh, viis riiki, mis on Timbuktu Gao ja teised vanad tsivilisatsioonid, kes olid kõik selle suure jõe äärsed tsivilisatsioonid. koos Tšaadi ja Mauritaaniaga üritasid need riigid luua selle G5, millest just räägiti. G5, nende viie riigi valitsusjuhtide deklaratsiooni alusel üritasid teha koostööd nii arengu kui julgeoleku plaanis. tahtsid sõlmida vastava liidu. üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist äh, astuti see samm, nüüd on meil olemas juba Mauritaanias alaline sekretäriaat ning roteeruv eesistumine, praegu on äh, Tšaadia president Debi, äh, president Debi selle eesotsas. ning eh, see on oluline asjaolu, millest me peaksime teadlikud olema. nüüd kolmas lähenemine, geostrateegiline lähenemine. siin lähtutakse G5 kontseptsioonist ning analüüsitakse kriisi, mis vahetult puudutab neid riike. loomulikult Liibüa kriis on see sest Sahelis teisi nii teravaid kriise ei ole. Saheli kriisid oleks märksa, märksa vähemad, kui Liibüa kriisi ei oleks. ning äh, lõunas Nigeeria, Boko Haram, mis äh, osutab veel kord nendele probleemidele, mis meil selles piirkonnas on. ning teise ringina on meil siin riigid, mis mõjutavad Saheli riike vahetult ning äh, sisuliselt kujutavad endast Saheli riiki. me ei saa öelda, et Senegal ei ole Saheli riik, nagu et Alžeerias ei oleks äh, Saheli osa ning Nigeerias, äh, Nigeeria põhjaosas samuti mitte. kui me lähtume G5-st, siis äh, Senegali ja Alžeeria lisamine, Nigeeria osa lisamine muudab neid riike muudab äh, meie vaadet nende olukorrale. niisugused on need kolm lähenemist, millest ma tahaks, tahtsin rääkida. meile on olulised nendest äh, eelkõige teine ja kolmas, sest teine on see, millest me lähtume Euroopa Liiduna oma vahetustegevuses selles piirkonnas, ning kolmandat peame arvestama siis, kui me kavandame otsuseid mis puudutavad seda piirkonda, sellepärast et on selge, et, et äh, Nigeeriat ja Alžeeriat arvestamata ega neid suuri organisatsioone nagu Aafrika Liit või CDAO, äh, neid arvestamata ei saa piirkonnas mingit olulist otsust teha. lisaks on meil kaks piirkonda, mis on olulised ning äh, mis mõjutavad Saheli. kõigepealt Magreb ja Lääne-Aafrika. Need mõjutavad rändeaspekti siis eh, sihtriigid Euroopas ja lähteriigid ja transiitriigid Aafrikas. Neid tuleb arvestada. kolm kontseptsiooni siis lühidalt kokkuvõetuna, mida tuleb arvestada, kui me kujundame poliitikat Saheli piirkonnas, oma poliitikat. nii, teine suur teema, millest ma tahtsin rääkida, on strateegia, Euroopa strateegia Saheli piirkonnas ning regionaalne tegevuskava, mis meil on strateegia Saheli piirkonnas. siin tuleb kõigepealt silmas pidada, et Euroopa oli esimene, kellel oli strateegia Saheli piirkonnas. no äh, siin räägiti, et neid strateegiaid on, on olnud palju, tegelikult see ei ole üldse paha, mida rohkem neid strateegiaid on, seda, seda paremini me hõlmame selle piirkonna, oluline on ning me näeme hiljem, kui tähtis see on, et väga tähtis on omavahelist tegevust koordineerida, aga palju strateegiaid minu arvates ei ole üldse halb loomulikult ta võib halb olla, kui ei ole koordineerimist, aga sisuliselt on see minu jaoks positiivne. meil on kuusteist strateegiat Saheli piirkonnas, mis on rajatud kahele peamisele sambale, julgeolek ja nagu härra Vendal ütles, arengupoliitika. sest julgeolekut ilma arengumeetmeteta meil ei ole ega vastupidi ka. ning kõik need lähenemised loomulikult peavad tuginema Euroopa Liidu põhiväärtustele, inimõiguste kaitse, demokraatia, vähemuste õiguste kaitse ja nii edasi. aga need pea, kaks peamist sammast on arengupoliitika ja julgeolek. ning järjest rohkem me näeme, et julgeoleku sammas tõuseb esile, sellepärast et väga keeruline on tagada mingi arengupoliitika rakendamist, kui julgeolek ei ole tagatud nendes riikides lähtudes sellest strateegiast, on Euroopa Liit tõstnud esile neli tegevussuunda, mis kaks tuhat üksteist heaks kiideti. esimene tegevussuund keskendub hea halduse ning konfliktide lahenduse ja, lahendusele ja arung, arengule. ning Mali kriis, milles Euroopa Liit osales mitte ainult äh, vastavate kokkulepete sõlmimisel, mille allkirjastas ka äh, lepingute garandina minu eelkäija, kui ka nende rakendamise jälgimisel. ka siin osaleb Euroopa Liit läbi meie büroo. nii et esimene tegevussuund, nagu ma ütlesin, on hea haldus, areng ja konfliktide lahendamine. mis puudutab arengut, siis sellest juba räägiti, Euroopa Liit on peamine äh, rahastaja. kolmsada miljonit eurot oleme suunanud ja rohkemgi sellesse piirkonda nii, nii regionaalsetele kui riiklikele kavadele on see ette nähtud. teine tegevussuund on diplomaatiline ja poliitiline. ning siin toetatakse G5 tegevust poliitilises plaanis, ma olen viimastel kuudel seitseteist korda käinud kõigis Saheli riikides, et arendada strateegilist äh, nägem-, olukorra nägemist nendes riikides, mida juba deklareerisid need riigijuhid, aga mida neil tuleb edasi arendada. nii et diplomaatiline ja poliitiline tegevus nende riikide juures äh, esimese või kõige olulisema rahastajana, piirkonna rahastajana on, on väga oluline ning äh, regionaliseerumisprotsess on väga oluline siin, seda tuleb säilitada ja toetada. kolmanda punktina või, või tegevussuunana peaks mainima julgeolekut ja demokraatlikku õigusriiki. julgeolekuplaan, sellest, seda ma juba mainisin, tõsteti esile strateegia heakskiitmise ajal ning siin Euroopa Liit osaleb meie missioonidega Kap Nigeeria ja Kap Mali osaleb äh, politsei äh, sisevaldkonnas ning äh, relvajõudude koolituse plaanis samuti regioonis. väga oluline on rõhutada, et selles plaanis meie lähetatud inimesed teevad väga olulist tööd, et, et reformida julgeolekusektorit nendes viies riigis ning ka neljas tegevussuund ja neljas prioriteet on loomulikult võitlus radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismiga. nii et eh, niisugune strateegia Mali kriisi taustal nagu ma ütlesin, ta on äh, andnud võimaluse Euroopa Liidule osaleda kõigis äh, Mali rahuprotsessi etappides ja on võimaldanud meil oma missioonide läbi aidata riike regioonis ja toetada neid, aga sellest ei olnud küllalt. kaks tuhat viisteist aprillis kiitsime heaks äh, regionaalse tegevuskava, mis on rajatud samuti neljale prioriteedile mõnes mõttes kajastab ta neid varasemaid tegevussuundi, ent on märksa konkreetsem ja täpsem ning äh, sest on vastu võetud rändekriisi ajal ja arvestab juba seda kriisi ning julgeolekukriisi Saheli ja, ja Sahara piirkonnas ning äh, meelde tuleb üks lause, mille mis pärineb äh, Nigeeria praeguselt siseministrilt Bazumilt, kes ütles, et nende jaoks Sahara on on, oli nagu kaitsekilp ning kuni Liibüa kriisini see to-, töötas, aga praegu paraku Sahara on saanud konfliktide allikaks, sellepärast et kontroll selle üle puudub. nii et ehm, nüüd tuleb äh, nelja, läbi meie nelja prioriteedi nende küsimustega tegeleda. esimene nendest prioriteetidest on võitlus radikaliseerumisega. mida me teeme siis selles plaanis? kõigepealt koostasime küsimustiku saatsime selle kõigile meie delegatsioonidele, Euroopa Liidu delegatsioonidele laiali, et nad analüüsiksid kõigis viies riigis radikaliseerumisolukorda ning selle vastase võitlemi-, võitluse võimalusi. oleme kõigis nendes viies riigis korraldamas seminare ning nende tulemusena toome esile siis suunad, milles tuleks tegutseda. esimene väga tundlik teema mis on esile tõstetud, on ilmalikkuse küsimus, mis on tabu, tabuteema Aafrikas, aga äh, väga erinevatel põhjustel eri riikides. ilmalikkus või võib tähendada riigi mittesekkumist religiooni küsimusse, aga see, see on tekitanud tühimik, tühimiku, millesse on kohe astunud džihadistlikud rühm, rühmitused, nii et, nii et need see, see on kohe seotud äh, rahade liikumisega, imaamide kontrollidega, kontrolliga mos-, mošeedes toimuva üle näiteks juba küsimus sellest, kas on võimalik koostada mingi register imaamidest ja mošeedest, mis töötavad ja praegu niisugust registrit ei ole ja kõik need viis riiki üritavad praegu sellise registri koostada ja me üritame neid toetada selles. ja minu arvates see on väga, väga hea suund, milles tegutseda. võitlus radikaliseerumise vastu on seetõttu üks esimesi, esimesi prioriteete, esmatähtsaid prioriteete regionaliseerimise plaanis. teine prioriteet mis on tihedalt seotud esimesega, on töö noortega. noorte küsimus on küsimus, mis üha uuesti kerkib ning nagu härra Vento ütles, on see selgelt seotud äh, demograafilise plahvatusega, mis praegu selles äh, piirkonnas aset leiab. oleme silmitsi demograafilise plahvatusega ning võib, võib-olla niisuguse viitsütikuga pommiga isegi. Äh, president Issoufou, Nigeeria president, ütles hiljuti, et tema riik on sisuliselt, äh, tema riigi rahvaarv on kahekordistunud varem kolmekümne aastaga ning nüüd kaheksateist aastaga. on üritatud Nigeerias äh, rakendada meetmeid, et piirata sündivust, mitte, mitte sündivust, aga sisuliselt, et inimesi mõjutada äh, pereplaneerimisel, mis on väga keeruline, arvestades religioonilist tausta selles piirkonnas ja traditsioone. aga igal juhul nad üritavad midagi teha ning meie poolt vaadates meie välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini oma viimasel kohtumisel kivis ministritega, välisministritega, kohtus selle kohtumise kõrval ka äh, Saheli noorte esindajatega ning äh, mina üritan kohtuda, kui ma käin vastavates riikides, kõigi, äh, samuti nendega, et säilitada neid kontakte ja tekitada võrgustik et tihendada liitu nende viie riigi vahel. nii et noorte, noortega tehtav töö on väga oluline ja noorte tööplatvorm, noorsootöö platvorm äh, G5 poolt, äh, mida me toetame ja mille raames toimuvaid tegevusi me järgi, jälgime. niisugune on, on siis teine prioriteet. kolmas Äh, prioriteet, olete sellest kindlasti teadlikud, arvestades toimunut, see on äh, rände küsimus, ränne ja liikuvus, mis on selgelt seotud meie regionaalse tegevuskavaga, ränne. oleme kõik kursis sellega pärast Valeta tippkohtumist, Valeta kohtumist ning äh, pärast neid kohutavaid stseene, mida me televisioonis oleme näinud, on on oluliselt muutnud meie lähenemist selles sektoris me oleme praegu silmitsi arengutega, kus Euroopa Liit peab olema oma vastutuse ja ülesannete kõrgusel ning me oleme asutanud usaldusfondid eh, Saheli jaoks konkreetselt ja, ja vastavate meetmete jaoks ning eh, on vastavalt tuhande kaheksasaja, tuhande ühesaja euroga üritatud rahastada projekte, mis äh, on sisuliselt, äh, mis ait-, üritavad lahendada rände allprobleeme ja siin me räägime noortest, räägime paljudest eri, eri küsimustest. Euroopa Liit, arvestades kõike seda ning äh, lähtudes näiteks sellest, mis toimub Kadesi linnas Nigeerias, on kasutanud oma Kap Nigeeria missiooni et, eh, et, et luua seal näidislahendus. see on kolmas prioriteet. nii, neljas prioriteet, eh, mis on eelnevatega tihedalt seotud, on piiride haldamine ja kontroll. ning eh, eelkõige, ma tahan seda rõhutada, on, on, on just see, see valdkond, kus G5 loob lisaväärtust. sest need viis riiki, tehes koostööd saavad kindlasti paremini hallata, hallata vastavaid piire. sest kui need riigid ei suuda kontrollida oma piire, siis tuleb meil nii ebaseaduslikku sisserännet kui organiseeritud kuritegevuse, probleemide vaba tegevust, takistamatut tegevust ning palju teisi probleeme ning ainus vastus nendele probleemidele on regionaalne koostöö ning Euroopa Liit läbi oma usaldusfondide on üritanud äh, toetada lahendusi seal nende teemade valdkonnas. missugused on siis need vahendid, mis meie käsutuses on? olen äh, visandanud nad juba. peamiselt on meil kaks vahendite äh, liiki. rahastamisvahendid ja institutsioonilised vahendid. rahastamisvahendid on FED, nagu ma juba ütlesin, umbes äh, kaksteist kuni kolmteist protsenti on Saheli piirkonnas sellest ning äh, otsene eelarvetoetus teatud riikidele ning siin peaks märkusena ütlema, et kõik riigipead äh, paluvad seda otsest toetust riigieelarvele, mis on äh, loomulikult neile kõige lihtsam, aga mida on kõige raskem meie poolt kontrollida, aga arvestades selle kriisi raskust, mis piirkonnas on, on see sisuliselt vajalik. näiteks Nigeerias, kus on arenguprogramm 3M mis on väga oluline ja mida president Issoufou juhib, seal on kolmkümmend protsenti eraldatud vahenditest eh, läinud julgeolekule ning Boko Haramiga tegelemisele ning eh, nende võimalike negatiivsete järelmite kõrvaldamiseks või ennetamiseks. ja lisaks nendele rahastamisvahenditele siis institutsioonilised vahendid, missugused need on? olen nendele ka enne viidanud, need on meie missioonid EUCAP nii Nigeeria, EUCAP Mali ja ETM Mali. Need on missioonid, mis on rajatud, mis on suunatud siis vahetult julgeolekuprobleemidega tegelemisele piirkonnas arvestades eh, vastavate riikide julgeolekusektori reforme, mis on väga oluline, ilma milleta me ei saavuta edasiminekut, mida me taotleme. lisaks institutsioonilistele vahenditele on meil ka välisteenistus ning minu büroo ning me oleme viimaste kümne kuu jooksul kaks, kakskümmend korda sõitnud eri riigid läbi ning äh, rääkinud, käinud ka Euroopa riikides äh, rääkimas nende probleemide tõsidusest ja rääkimas sellest, et Saheli julgeolek on tegelikult ka Euroopa julgeolek arvestades meie strateegiat ja meie tegevuskava, on siis viimane asi, millest ma tahtsin rääkida, mida ma tahtsin rõhutada, härra juhataja, vastavalt sellele raportile Äh, mis te varem koostasite seoses sellega, et, et kas meil on, meie tegevusel on olnud positiivne mõju või, või ei ole, või on olnud negatiivne mõju. ning siin tahaksin keskenduda kahele asjale, Mali rahuprotsess kõigepealt ja teine, äh, regionaliseerumine laiemas plaanis selles piirkonnas. rahuprotsess Malis. Te küsite kindlasti, et kas on olnud mingeid edasiminekuid. no vaieldamatult ei ole asi arenenud nii kiiresti, nagu me lootsime aga me oleme, asi on arenenud kiiremini, kui me kartsime. olukord on keeruline, praegu lähtub valitsus lähenemisest, et enne poliitilisi samme ei astuta, kui julgeolek on paigas, tuareegide äh, liikumise osas ja tuareegid äh, ütlevad täpselt samuti, et poliitiliselt midagi enne ei tee Äh, kuna poliitiliselt midagi tehtud ei ole, siis me julgeolekut tagada ei saa, aga äh, vaatamata sellele kriitikale, mis on saanud rahuprotsessile osaks, on siiski põhjust rääkida kahest olulisest edasiminekust. praegu, äh, ja Euroopa Liit on, on selle juures olnud oluline, täna või praegu keegi ei räägi territoriaalse puutumatuse rikkumisest Mali piirkonnas, ei räägita Asavani sõltumatusest. keegi ei räägi Mali ter-, territoriaalse terviklikkuse rikkumisest enam ning teiseks, kõik need liikumised, kes veel paar kuud tagasi kuni äh, alates kaks aastat tagasi kuni paar kuud tagasi sisuliselt äh, lahinguid lõid omavahel, on praegu kokku tulnud ühe laua taha ning äh, osalevad rahuläbirääkimistes ning Euroopa Liit osaleb järelevalveprotsessis. no loomulikult see järelevalvekomitee ja, ja seiretegevus, milles me osaleme ning milles me päris aktiivselt osaleme, on silmitsi probleemidega, aga tegevus siin peab jätkuma ja kindlasti jätkub kui äh, teil on äh, küsimusi selle kohta, siis ma vastan neile, aga ma ei taha liiga palju aega sellele pühendada, igal juhul vastaksin ma hea meelega, kui teil on neid küsimusi, aga ta-, tahaksin lihtsalt öelda, et et äh, meie tegevus on seotud ka ÜRO-ga, sest Julgeolekunõukogu resolutsioon annab meile mandaadi teha koostööd Maaliga julgeolekusektori ja julgeolekujõudude reformimiseks, mida me teeme koostöös oma missioonidega, mis on lähetatud piirkonda. nii palju rahuprotsessist siis. teine punkt, milles on toimunud oluline edasiminek, on regionaliseerumine. regionaliseerumine on jõudnud praegu uude etappi ning suhted Euroopa Liidu ja G5 vahel. me oleme jõudnud nüüd äh, operatiivfaasi, operatsioonilisse faasi, kus meil on reaalne tegevus äh, käimas nende viie riigi poolt ühes ja samas suunas. on olemas teekaart ja nagu väga hästi ütles härra Venta, äh, on olemas plaanid, mis vajavad koordineerimist nüüd kõigepealt see struktureeritud dialoog Euroopa Liidu ja G5 vahel. Federica Mogherini, välispoliitika kõrge esindaja, on rõhutanud, on osalenud G5 äh, viimasel tippkohtumisel novembris Džamenis. ning äh, meil on ka ministrite tasemel toimunud kohtumised äh, välisteenistuse ja, ja Federica Mogherini kohtumised ministritega kõigist nendest viiest, viie riigist. noor, noorsootöö, ränne, julgeolek ja nii edasi. kõik need valdkonnad, milles üritatakse regionaliseerumist edendada. ning äh, alaline sekretär Kivis alaline sekretär on käinud ka meie koosolekutel ning ma esitlesin teda viimasel nä-, eelmisel nädalal Kopsis kus ta rääkis Berliinil, Berliinis julgeolekuteemalisel kohtumisel. nii et eh, meil on selgelt toimiv ja paigas dialoog, aga selleks loomulikult on meil vaja teekaarti ja teekaart on meil heaks kiidetud. teekaart, mis, mis lähtub sellest, mis on saavutatud ning eh, mis valdkondades meil on õnnestunud edasi minna. on selge, et julgeolekusektor G5-e G5 tegevuse plaanis on, on sektor, mida on edendatud kõige rohkem. ning selle tõendus, tõendiks on näiteks see, et Euroopa Liit äh, osaleb vahetult äh, G5 julgeoleku kolledži ekspertide rahastamisel ning meil on ka Jamenas äh, G5 eesistuja juures oma eksperdid, kelle tegevust meie rahastame, kes osalevad ning usaldusfondide abil on meil õnnestunud äh, julgeoleku seisukohast väga olulised kolm projekti viimasel, äh, viimasel ajal käima panna. ja need on väga olulised sellepärast, et äh, riigi sisuliselt mittetoimimine tagab, tagab hapnikku terrorismile. meil on, meil on vaja see hapnik kinni keerata ning sellepärast ongi meil programmid nagu Parsec, milles osalevad mitu riiki ja mida finantseeritakse usaldusfondist ning mis tagavad julgeoleku Mali keskosas. ning ka näiteks Garci projekt, äh, Prantsuse žandarmeeria, Itaalia, Portugal, Hispaania osalevad selles ning äh, kavandavad meetmeid, et toetada julgeolekut kogu piirkonnas. ning seda toetab samuti usaldusfond nagu teisigi julgeolekualaseid tegevusi, midagi viis äh, riikides toetatakse. ning äh, järgmine asi, millest ma tahaksin rääkida, on koordinatsiooniprobleemid, millest rääkis härra Venta. meil on äh, kuusteist või praegu võib-olla juba seitseteist strateegiat ja seda on palju. see ei ole halb, nagu ma ütlesin, aga seda on palju. ja me peaksime üritama omavahel kokku leppida kahekümne üheksandal novembril toimub kohtumine, mis on äh, Saheli ministrite strateegilise, strateegia kohtumine, kus osalevad ka ECOWAS, Aafrika Liit, ÜRO ja, ja teised esindajad. ning siin me peaksime äh, sõlmima otsekontaktid kõigepealt äh, Aafrika Liiduga. no siin ilmselt, ma ei hakka seda varjama, võib tekkida probleeme selle praeguse tegelikkuse tunnistamisega G5 osas Aafrika Liidu poolt. olukord on natuke muutunud muidugi, sellepärast et et ÜRO ei ole mitte ainult G5 tunnustanud, vaid on oma esinduse loonud ka äh, Senegali missiooni egiidi all. nii et äh, suhted ÜRO-ga ning Mali protsessi raames samuti, millest me väga palju ei ole rääkinud. Äh, samuti piirkonnaga, Barkani, Prantsuse piirkonnaga, mis on väga oluline, mis ja on aidanud märkimisväärselt piirata džihadistide tegevust selles piirkonnas. et niisugused olidki need kolm peamist punkti, millest ma tahtsin rääkida, mul läks tõenäoliselt liiga kaua, aga lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa Liit on peamine rahastaja selle, selles piirkonnas jah, seda küll, meil on vaja tagada endale vastav nähtavus, me töötame selle nimel, töötame G5-ga ja lähtume nendest põhimõtetest, milleks on siis põhimõte, mille kohaselt tegelikult need piirkonna riigid peavad ise oma tulevikku määrama ja meie saame neid toetada ning lõpetan Federica Mogherini lausega, mis mõnes mõttes võtab kokku kõik, millest ma tahtsin rääkida ja selleks on, me ei tee seda tööd Aafrika nimel, me või Aafrika jaoks, me teeme seda tööd koos Aafrikaga, aitäh teile! suur tänu teile selle väga ülevaatliku eh, ettekande eest, mis võtab arvesse kõiki neid omavahel seotud aspekte, julgeoleku, radikaliseerimise, piirikontrollide ja äh, Äh, missioonide vahel, millest me keskenduma ei hakka praegusel hetkel. Hmm, see selgitab, miks meil on äh, Euroopa Liitu vaja. ja äh, miks on vaja uuesti ümber vaadatud G5-e, mida ei olnud sel hetkel olemas, kui mina oma raporti koostasin nagu ma aru saan, mõned neist piiridest on otseselt kõrbes, nii et tuleb nullist alustada, kui piirikontrolle soovitakse. järgmisena saab sõna eh, minu eh, kaasmaalane eh, Paul Meli, kes osaleb Aafrika programmi töös. Teil on sõna. tervist. peaksin lihtsalt rõhutama seda, et Chatham House on iseseisev organisatsioon ja praegu ma esindan siin oma Äh, seisukohti ta ja praegu see, mida ma siin ütlen, ei kajasta kuidagi Suurbritannia valitsuse seisukohti. Sahel on Euroopa välispoliitika jaoks väga keeruline kontekst ning üritan äh, härra äh, Los Santo e e e sõnadele lisaks anda ülevaate sellest, milline Sahel on, kuidas seal, kuidas see toimib piirkonnana. kui soovite, siis ka mõned praktilised detailid koha pealt. kõigepealt sooviksin väga ilmselgelt välja öelda, mida eelkõnelejad juba mainisid. kõigepealt arengu, julgeoleku äh, stabiilsuse küsimused peavad olema eh, esmased prioriteedid piirkonna jaoks, kuid samas ka Euroopa Liidu jaoks. Sahel on Euroopa Liidule väga lähedane naaber. see on juba praegu üks maailma vaesemaid piirkondi ning eh, seda juba nii kaua, kui arenguindikaatorid kasutusel on olnud. praegu on tal äh, veel uued väljakutsed, mis on seotud kiire eh, elanikkonna kasvuga ja lisaks sellele ka džihadism ja terrorism. sellel, selle piirkonna probleemid eh, on otseselt seotud Euroopa probleemidega, eh, on suur puudujääk, on suur puudujääk arenguperspektiividest ja mina külastan seda piirkonda väga tihedasti ja tihti küsitakse, kuidas ma saaks Euroopasse viisat. see on pidevalt esitatav küsimus ning äh, vastus on see, et see on väga raske, katsuge leida endale võimalusi siin kohapeal. aga on aru saada, mis äh, inimesi tagant tõukab. kui vaadata, millises olukorras nad elavad, on selgelt mõistetav, miks nad äh, vaatavad kaugemale oma praegustest kodudest. nii et äh, sellel on omad äh, äh, tagajärjed ka immigratsiooni küsimuste tõttu, mistõttu oleme ka Sahil rohkem hakanud tähelepanu pöörama, kuid tagajärgi on ka muid, näiteks äh, <clears throat> islamiterrorism ja narkokaubandust, need ei äh, Eh, pane mitte ainult küsimärgi alla eh, nende riikide elujõulisuse või kogu Põhja-Aafrika elujõulisuse ja arengu, vaid see tekitab probleeme kogu laiemale Lääne-Aafrika piirkonnale. ning Lääne-Aafrika on selline piirkond, eh, kuhu Euroopa on suurel määral investeerinud viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. see on ka piirkond, mis erinevalt kaheksakümnendatest aastatest on äh, näinud üheksakümnendatest aastatest äh, alates järjepidevat äh, ähm, äh, majanduskasvu ning ka sotsiaalmajanduslike indikaatorite paranemist. näiteks on neil ka oma organisatsioonid, näiteks Lääne-Aafrika riikide majandusorganisatsioon, ainult kaks riiki seal, üks riik, kus ei ole üldse demokraatlik ja paar sellist, mm, mis äh, Äh, kus demokraatia pole eriti usaldusväärne enamuses riikides, aga on võimalik valitsust mõjutada kas valimiskastide ääres, televisiooni või sotsiaalmeedia abil. edasiminekud on silmatorkavad olnud ning Saheli kriisil on suur mõju kogu Lääne-Aafrika piirkonnale. ja üks võimalus, äh, mille üks äh, kontekst, äh, mille läbi on kõik äh, need riigid lähedalt seotud, näiteks hõimu ja etnilised sidemed on väga tihedad, on, elavad samad rahvad teineteisel pool piiri ja seda võib öelda kogu piirkonna, kui olete Põhja-Nigeerias, siis on tihti kohtumistel räägitakse hausa keelt ja mitte prantsuse keelt. ja see tähendab seda, et on selge ühtse regionaalse piirkonna tunne, kuid see läheb veel kaugemale eh, hõimussuhetest, vaid eh, see puudutab ka kaasaegset majandustoiming, tegevust näiteks Nigeri edelapiirkonnas äh, toimuv turg, kus müüakse äh, kariloomi. iga nädal äh, tuuakse Laagosest kolmkümmend, nelikümmend looma Laagosest Edela-Nigerisse ja müüvad seal turgudel oma loomad ja sõidavad tagasi Äh, samuti äh, niisud müüakse äh, ja ka tööjõud liigub, eriti praegusel ajal, sest rannikupiirkondadel on kõrgemad kasvunäitajad kui sisemaal. Neil <clears throat> on vaja töökäsi ning palju toimub elanikkonna liikumist. migratsioon on tegelikult Aafrikas sisene fenomen, Saheli piirkonnast liigutakse Eh, lõunapiirkondadesse, istandustesse näiteks Cote d'Ivoire'is eh, ja mujal. Eh, nii et need suhted on väga lähedased ja väga tihedad ning väga spetsiifilised lahendused, mida tuleb arvesse võtta selleks, et Sahelit aidata, need saavad kasu ka siis, kui kogu Lääne-Aafrika piirkonna jaoks on olemas oma strateegia. ja kui vaadata nüüd kaarti, siis äh, seal <clears throat> on näha praegust geograafilist olukorda, kui vaadata lään-, läänest itta, siis äh, Sahel on äh, nagu hiiglasuur pael, mis ulatub läänest itta, kui vaatate põhja ja lõunasse, siis tegelikult on pidevad majandussuhted Mauritaania, Senegali vahel, Mali ja Guinea ja Cote d'Ivoire'i vahel Burkina Faso ja Ghana vahel, Nigeri ja Nigeeria vahel. Need on toimivad suhted ja selle läbi arendatakse ka taristut ja Saheli riigi <clears throat> loomulikult enamasti ja, ja aga neil on ka sa, sama valuuta eh, CEU frank ning seda, seda kasutatakse enamuses prantsuse keelt rääkivas Lääne-Aafrikas ehk siis raamistik makromajandusliku poliitiku, rahandusliku poliitika läbiviimiseks, äh, see on olemas, seda jagatakse ja see annab ka teatud stabiilsuse ehk siis äh, regionaalsete kriiside vältel on äh, näiteks olemas ka üks regionaalne pank Dakaris, kus osaleb Mali, Niger, Burkina Faso äh, osalevad. on olemas ka regionaalseid struktuure, mis eh, ulatuvad kaugemale. eriesindaja rääkis seal väga pikast ka G5-st, eh, kuid eh, mõtet on meeles pidada ka seda CISS-i, mis arengustrateegiat arendab ja üritab võidelda ka kõrbestumise ja põudade vastu sooviksin meenutada ka seda, miks Sahel on nii haavatav majanduslikult. lihtne on öelda, et ta on äh, Sahara kõrbe äh, lõunapiirkonnas, aga see on ka seotud äh, to toidu tootmise ja põllumajandusaasta rütmiga, sest ainult üks vihmaperiood kestab juunist septembrini ja selle vältel tuleb kogu aastaks äh, <clears throat> kasvatada toitu, millest inimesed elavad enamasti äh, süüakse teravilja äh, või mida süüakse kastmega, võib-olla saab aeg-ajalt ka natuke liha, eriti just kanaliha. aga see on ka see periood, kus, kus näiteks selliseid äh, Äh, näiteks kašuu, pähkleid äh, ja, ja puuvilja kasvatatakse. ja muu osa aastast äh, kaevud, tiigid ja mõnel pool ka jõed on kuivad. kasvatatakse mangosid ja šiiapähkleid, mis toovad raha sisse, kuid põhiliselt on väga lühike periood äh, toidu kasvatamiseks ja see teeb Saheli väga haavatavaks, mitte ainult põudade pärast, mis äh, tabavad neid äh, iga paari-kolme aasta tagant. ja võib eeldada, et iga paari-kolme-nelja aasta tagant on suvi kuiv, vaid ka muude probleemide pärast, mitte ainult kliimamuutuste pärast, vaid julgeolekuprobleemide pärast üks põhjusi, miks Mali kriis oli nii äh, hävitav ja tekitas nii palju pagulasi, tõi nii palju pagulasi, oli see, et see äh, katkestas äh, põllumajandustegevuse ja viljade põllu ja vilja külvamise, sest piirkonna äh, vallutasid džihadistid ja see tähendab seda, et ka kõige elementaarsemaid riigiteenuseid ei saanud äh, osutada, see sundis äh, rahva äh, põgenema, tekitas juurde palju pagulasi ja nälga. kuid on ka tugevaid külgi ning ma arvan, et ei tohiks neid alahinnata, eriti on see oluline äh, maaelu arengu äh, küsimustes. seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel, kui äh, seal piirkonnas valitses hävitavad põud, Saheli riigid ja muide nende põudude, põudade äh, mõju oli suurem nende tulevikule kui ükskõik mis muu kriis, millistel muudel kriisidel. näiteks rääkisin ühe eh, Burkina elanikuga, kes ütles, et et eh, tee ääred olid täis hukkunud kariloomi, tuhandeid kariloomi. praegusel hetkel eh, on kriisid väga tõsised, väga ebastabiliseeriva iseloomuga, kuid arenguküsimustes on alus siiski tugevam, sest pärast need nelikümmend, viiskümmend aastat tagasi toimunud kriisid on riigid äh, üles ehitanud väga detailitiheda süsteemi, et jälgida eh, toiduturvalisust, eh, loo-, kariloomade tervist ning eh, koha peal väik-, võib elada väikelinnas kuskil Sahara ääre peal, seal töötavad põllumajandusstatistikud mitte kuskilt välis, välis, kuskilt välisriigist, vaid tõesti oma ministeeriumi esindajad kes vaatavad üle, milline on veriloomade tervis, kui palju on vett. Nad eh, vaatavad, eh, kui palju kasvatatakse teravilja koha peal, toimuvad kohtumised nädala, eh, iga nädal, iga kuu piirkondlikult ja mitu korda aastas riiklikult. info kogutakse, vaadatakse üle ja Eh, niimoodi on piisavalt andmeid selleks, et ära hoida täielikke eh, katastroofe. sest õppetund seitsmekümnendatest, kaheksakümnendatest aastatest näitas, et kui andmeid ei ole, siis inimesed ja loomad surevad. kuid eh, see peaks tegema tege, ka me tegele-, kaasa tooma ka põllumajanduse maaelu arengu, sest kasutatakse ka Äh, sülearvuteid kasutatakse, nutitelefone, riigid muutuvad tasapisi tugevamaks, nad suudavad äh, informatsiooni paremini hallata ja analüüsida, nad suudavad ette näha, kus kriis võib tekkida ning äh, loomulikult on see, tähendab see seda, et on vaja koolitust, toetusprotsessi, kuid tasapisi asjad hakkavad muutuma. ma istusin Nigeris ühe uuringu läbiviija kabinetis, telefon helises ja ida, riigi idaosas viiesaja kilomeetri kaugusel helistas keegi, kes tahtis küsida eh, selle kohta, kuidas eh, infot sisestada oma uute eh, nutitelefoni. nii et maaelu arenguvahendid muutuvad tugevamaks. aga samal ajal, kui äh, areng toimub, käib sellega kaasas samas ka tohutud, käivad kohutud äh, äh, sotsiaalsed muutused, elanikkond kasvab, see elanikkonna kasv on üks suuremaid kogu maailmas. Burkina Fasos kaks koma üheksa protsenti aastas, Malis kolm protsenti, Nigeris neli protsenti. ja nagu eriesindaja ütles, see tähendab seda, et e, e, elanikkond selles riigis kahekordistub vähem kui kahekümne aastaga. ning e, linnades kasvab elanikkond ilmselt veel kiiremini. see tekitab tohutuid nõudmisi maa- ja veeressurssidele ja sunnib riigidel välja töötama uusi äh, elatusvahendeid. on põhjust olla eh, eh, optimistlik, sest sotsiaalnäitajad äh, paranevad, elu, ela e,, e, elu, keskmine eluiga kasvab, haridustase kasvab. üks äh, aastatuhande eesmärgid oli eh, viisteist, kuusteist aastat tagasi see, et kõik need eesmärgid tundusid nagu mingi ulme Saheli riikide jaoks, kuid liigutakse siiski nende eesmärkide täitmise suunas. kolmkümmend viis protsenti Mali tüdrukutest eh, vanuses viisteist kuni kakskümmend neli oskavad lugeda. kakskümmend kaks protsenti eh, Burkina noortest käib keskkoolis. Nigeris kuuskümmend üheksa protsenti poistest ja viiskümmend kaheksa protsenti tüdrukutest käib algkoolis. Eh, majandustaristu uueneb. see seda tänu telekomi firmadele, aga näeme ka eh, maanteid, raudteesüsteeme, mis olid aastakümneteks hüljatud, neid ehitatakse üles. hiinlased eh, ehitavad näiteks raudteed Senegalist Malisse, samuti üritatakse eh, Beninist Nigerisse ja Burkina Fasosse raudteeliini taastada. ning nagu ma seda ütlesin Sahel saab kasu lähedal asuvast äh, Lääne-Aafrikas, äh, mis on üks paremini arenevaid piirkondi praegu Aafrikas ning äh, kaubanduse integreerimine aitab kaasa. üritatakse ühtset välistariifi välja töötada, see peaks seda protsessi toetama, samuti lihtsustatud piiriületusprotseduurid aitavad kaasa. kuid arenguväljakutseid on tohutult hoolimata edusammudest. Nigeris näiteks kakskümmend üheksa protsenti eh, kakskümmend üheksa protsenti sünnitustest toimuvad eh, koolitatud ämmaemande järelevalve eh, all. kõigest üksteist protsenti Mali naistest kasutavad kaasaegseid rasedusvastaseid vahendeid, Tšaadis on neid kõigest kolm protsenti. Mauritaanias igas saja tuhandes öö, Eh, sünnituse kohta kuussada kaks naist eh, sureb sünnitusel. Burkina Fasos eh, on alatoitumus endiselt väga suur, kakskümmend üheksa protsenti ning Nigeris on akuutset alatoitumust neliteist koma kaks protsenti, kaks tuhat neliteist Malis loomulikult vaesus võib selle definitsiooni üle vaielda aga Maailmapanga definitsiooni järgi viiskümmend kolm protsenti Mali e, e, maa elanikkonnast elab vaesuses. nii et äh, Saheli riikide majandus- ja sotsiaalmudeli areng on tohutu e, surve all ja äh, see, kuidas elada vähemate, vähemate vahenditega on äh, muutumas ja need muutused on ettenägematud. praegune mudel arendati välja olukorras, äh, polnud elanike pooltki nii palju kui praegu. kliimamuutus polnud veel käivitunud. ning loomulikult praegu needsamad, äh, seesama ühiskond kannatab ka vägivalla ja kuritegevuse käes kohalikud konfliktid nagu praegused tuareegide konflikt mida üritatakse lahendada rahuprotsessi läbi Malis, need ei ole midagi uut, sest et, sest äh, pinged on seal olnud juba pärast iseseisvuse saavutamist. ja samuti pinged erinevate sotsiaalrühmituste vahel väga äh, teravalt klassi teadlikkuse ühiskonnas on alati olemas olnud. samuti on konflikte ähm, karjakasvatajate ja viljakasvatajate vahel on samuti ole-, ammu eksisteerinud. aga need väljakutsed on saavutanud teravama dimensiooni kui eh, enne. džihaadi terrorism eh, on, selle aluseks on idealistlik eh, ideoloogia, sellele on väga raske läbi räägitud lahendusi leida ning eh, samuti eh, narko- ja inimkaubandus tekitab eh, tohutult suurt ebastabiilsust, seda rohkem kui traditsiooniline sigarettide, toidu ja alkoholi salakaubitsemine ning kaubateede röövimine tekitab samuti eel, mm, ebastabiilsust, see on olnud üks põhjusi, miks on nii kaua aega võtnud selleks, et eelmise aasta Mali rahulepingut ellu viia sest see ei puuduta siin ainult poliitikat, vaid ka investeeritud huvisid. Gaddafi režiimi kokkuvarisemine Liibüas eh, tõi tohutult palju kaasaegseid relvi Saheli piirkonda kahe tuhande kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal ning eh, üks teooriatest või väidetest eh, selle kohta, miks palju on Ida-Maalis äh, on, mis on Ida-Maalis toimunud äh, väeüksuste vastu, on see, et Prantsuse väeosad äh, ja ka armee ja kohalikud Mali, Mali väeüksuste väeüksuste kohalolek on hakanud äh, relvade sissetoomise Liibüast äh, sellele, sellele hakanud lõppu tegema. nii et rünnatakse, äh, rünnati näiteks Lääne-Nigeris asuvat äh, pakulaslaagrit, kus relvastatud mehed tulid üle piiri Malisse ja tapsid kakskümmend kaks väeüks- äh,, väeüksustes, kakskümmend kaks sõdurit, nad ei rünnanud pagulast, ei röövinud mitte mingisuguseid toiduvarusid, aga nad tapsid ära kõik sõdurid ja võtsid ära nende relvad. ja et, narkokaubandus ning samuti pantvangide võtmine on samuti tekitanud tohutult ebastabiilse olukorra ja see ei ole, eh, sellega seoses on väga raske noortele eh, meestele pakkuda stabiilset eh, seaduslikku tööd, kuidas on võimalik seda teha. näiteks, kuidas võime öelda noorele mehele, et ta hakkaks kari, looma, et ta hakkaks karjaseks nagu, et seda varem on tehtud, kui olles äh, äh, kui ühinedes džihadistidega võib ta äh, paari-kolme inimrööviga lihtsalt äh, teenida juba tuhat viissada äh, dollarit ja see on viisteist tuhat dollarit, kui saad näiteks auto röövitud, see on viieteist aasta palk selles piirkonnas. ja pra-, ja nende piirkondade relvajõud on väga nõrgad ja neil on halvasti varustatud. ja e, näiteks e, selleks, et tugevdada relvajõudusid, võeti, e, olid ju sunnitud raha võtma toiduturvalisuse programmidest, sest Nigeri armee osaleb rahvusvahelises rahvusvahelises tegevuses Boko Harami vastu, et ja ta proovib kaitsta ühtlasi ka kogukondi Nigeri lõunapiiri ääres. Neid rünnatakse ka eh, Mali džihadistide poolt ja eh, ka põhjapiirkondades on väeüksused selleks, et eh, üritada takistada relva smugeldamist Lõuna-Liibüast põhja Nigerisse ja Põhjamaalisse, nad teevad oma tööd koostöös äh, Prantsuse relvajõududega ja äh, küsimus on selles, mis, äh, mida teha pagulastega, mis saabuvad teistest riikidest. mõned väidavad, et Nigeri armee aitab inimkaubitsejaid, aga mina rääkisin ühe inimesega, kes töötab humanitaaragentuuriga Agadashis, kes ütleb, et parem on, kui nad seda teevad, sest inimkauplejad on väga jõhkrad ja kui eh, pagulas ja kui armeed seal ei oleks, siis eh, lihtsalt eh, nad ajaks inimesed kõrbesse laiali, kui vesi saab otsa ja nad on seda juba teinud. peale selle on Põhja-Naalis on väga keeruline rahuprotsess ja riigi keskosas Matu piirkonnas, mis on väga tihedalt asutatud põhja, põllumajanduspiirkond, vägivald jätkub ning seda seoses seda jõutab üles ehm, ühest küljest äh, ekstremistid, teisest küljest, teisest küljest äh, konfliktid äh, karjakasvatajate ja põllumeeste vahel. <clears throat> see on samuti väga tõsine oht Mali stabiilsusprobleemile, sama tõsine kui põhjas toimuvad konfliktid. sellel on samuti selge tugev mõju sellele, mis Malis toimub. kuna sest see puudutab äh, nende suurimat põllumajanduspiirkonda ja sellest hoolimata on neil toimivad äh, riigiteenused Malis. Neil on riigiametnikud, aga nad on tohutu surve all ja paljud inimesed äh, isegi vaesed äh, näiteks kasutavad äh, erahariduse võimalusi, näiteks üks Mali sõber helistas mulle eile. tema äh, on ettekandja restoranis, aga ta müüs maha oma motorrattad, oma poja kooliarveid maksta kinni, sest ta arvab, et riigisüsteem ei ole, ei ole usaldusväärne nii et Euroopa saab aidata võib-olla kõige rohkem just peale tehniliste küsimuste, kliimamuutuste, puhta energia, julgeolekustrateegiate väljatöötamise osas, vaid saaks ka tugevdada Saheli riikide oskust ja võimet teenuseid osutada, et riik toimiks, et riigi struktuurid äh, nii regi-, kohalik omavalitsus äh, äh, neid toetaks, sest nende struktuuride puudumisel võib tekkida äh, julgeolekuvaakum ja uued ohud. Saheli riigid on maailmas vaesemate hulgas, aga nende jaoks Euroopa on oluline partner, millel on oluline roll mängida ja näiteks Cotonou lepingu üheksakümne kuues klausel, mis puudutab juhtimisküsimusi, seda nähakse seal täiesti legitiimse instrumendiga, mis, mis on toiminud ja mis toimib Burkina Fasos, Malis ja Nigeris. kõigis neis kolmes riigides oleme näinud kriise, mis on ähvardanud demokraatia hävitada, kuid ikka, ikkagi kolmel juhul on partnerlus Euroopaga aidanud garanteerida edasist demokraatia arengut. ja viimaks veel seda, tulles tagasi regionaalse algatuse tähtsuse juurde, Euroopa ise on regionaalse tähtsusega struktuur ja seega on Euroopa väga hästi valmistunud nii G5 kui ka eh, ECOWAS-i ja siia ISS-iga koostöö tegemiseks, aitäh! suur aitäh, Paul, selle väga eh, hea ettekande eest. alustame nüüd aruteluga Äh, ja võtan esimesena sõna kolm küsimust minu poolt. esimene, see, mis puudutab äh, minu esialgset sõnavõttu ka. Äh, kas valitseb tõesti oht, et kui Süürias ja Iraagis Daesh saab löögi, et nad siis püüavad ümber grupeeruda just seal Saheli piirkonnas ja mida Euroopa Liit saaks ära teha selleks, et seda peatada, takistada, eriti just piirikontrolli ja julgeolekuaspektidest lähtuvalt. Te maht-, mainisite lühidalt ka kliimamuutust, väga põhjalikult kumbki teist sellega ei tegelenud, te seda ei käsitlenud. millised on pikaajalised ohud äh, kliimamuutusega seoses äh, Saheli piirkonda riikidele ja selle seonduvalt ka äh, rändevoogudele ja nüüd Hiina? seda mainiti ka lühidalt, vaid kui äh, vaadata nüüd äh, president Trumpi poolt juhitud isoleeritud Ameerikat, siis äh, milline saab see tulevik olema? me oleme kuulnud pidevalt sellest, et Hiina on igal pool Aafrikas kohal, aga Euroopa Liiduga me ühiselt, nad ühiselt ei tegutse. ja lõpetuseks üks kodule lähedasem küsimus, kuidas minu koduriik Ühendkuningriik saaks ka olla kaasatud Brexiti järgselt Saheli piirkonna äh, stabiilsuse tagamisse, kuidas teie saaksite Teie näete seda, kuidas me saaksime olla kaasatud nendesse kulukatesse keerukatesse programmidesse, mida me saaksime teha, ma arvan, et me peaksime olema kaasatud, meil on vaja raamistikku selleks. Need olid siis minupoolsed küsimused alustamaks selle aruteluga ja nüüd annan sõna kolleegidele, kõigepealt saab sõna minu Hispaania kolleeg Rahvaparteist, härra Milamon, palun. suur tänu teile, esimees. suur tänu ka härra Lossadale Ehm, ma tahaksin kõigepealt vabandada, ma jõudsin hilinemisega kohale. Ehm, eh, ja seega ei kuulnud täielikult härra Lussada ettekannet, aga tundus mulle siiski, et eh, räägiti väga palju Mali rahuprotsessist ja ja Alžeeria lepingu elluviimisest. ma tahaksin teada, kas edasiminekuid toimub, isegi kui see on aeglase, kui aeglaselt ning eh, tahaksin teada, kas eh, rahvusvaheline eh, osalus aitab, ÜRO osaleb, põllumajandusorganisatsioon esineb Euroopa Liit, G5 osaleb, ühesõnaga need rahvusvahelisi, Aafrika Liit samuti. ega väga palju rahvusvahelisi organisatsioone tegelevad vahendamisega ja, ja tegelevad rahuprotsessi toetamisega, kuidas on võimalik teatud ühtsust äh, saavutada, kui nii palju äh, osalejaid on, aitäh! Uh, from uh, the suur aitäh ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide esindaja Saksamaalt, palun, sõna on teil, kolm sõna soovi on saalist esitatud, me grupeerime siis kokku, suur aitäh, ütleb kõneleja, ütleb härra Lits mina olen Sotsiaaldemokraatide äh, fraktsiooni eeskõneleja usaldusfondi küsimuses. Te mainisite mitu korda seda, kui oluline see fond on julgeolekuinstrumentide ja stabiilsuse mm, kontekstis. ja mina tahaksin kahte asja küsida. kõigepealt äh, me praegusel hetkel äh, räägime komisjoniga julgeolekuinstrumentide teemal mis arengu ähm, valdkonnas on olulised, kas te olete kursis sellega, kas te saaksite oma arvamuse selle koha pealt välja öelda ja kui rääkida Aafrika usaldusfondist, mida ma mainisin, äh, siis võib-olla oleks võimalik rääkida sellest, äh, mil määral äh, selle fondi vahendeid on kasutatud julgeoleku äh, olukorraga toimetulemisel ja kui palju vahendeid on kasutatud selleks, et äh, rände põhjustega tegeleda, töökohti luua, taristuid ehitada ja nii edasi. Hiina kontekstis on mul ka küsimus, te juba mainisite ka seda, Hiina investeerib väga suurtesse taristuprojektidesse seal piirkonnas. milline on teie arvates sellega seoses olukord seal, milline on hiinlaste välispoliitika seal piirkonnas ja kuidas seda on võimalik võrrelda äh, Euroopa välispoliitikaga seal suunal? ja nüüd äh, kliimaga seonduvalt äh, kas SDG-sid ähm, mainitakse selle piirkonnaga seoses, kui rääkida kliimalasest välispoliitikast, siis peaks olema kliimalane investeeringute kava, kas see tooks kasu äh, nendele riikidele selleks, et äh, nad tagaksid äh, kindluse selles vallas? suur aitäh, me tõesti loodame nüüd kõik, et USA Pariisi leppest ei tagane. ja lõpetuseks annan sõna härra Buchnerile, kes esindab rohelisi. Vielen Dank für das Wort ja suur aitäh selle võimaluse eest siin äh, sõna võtta, mul on hoopis teist laadi küsimus. me räägime siin loomulikult sahelpiirkonnast, aga äh, mitte üheski konventsionaalses piirkonnas ei ole Lääne-Sahara piirkond kaasatud, ma tean, et geograafiliselt see ei kuulu sinna, kuid tegemist on piirkonnaga, mis on kõrvale jäetud äh, Äh, kus äh, samal ajal on äh, siiski üks oluline majandusvaldkond ja kus toimuvad suured inimõiguste rikkumised. aga see kõik on tähelepanu alt välja jäänud sisuliselt sobib see Saheli teemaga kokku, ehkki geograafiliselt võib-olla jääb see sealt välja. aitäh! kui mina oma raporti koostasin, siis seal oli ka Lääne-Sahara ära toodud ja Lääne-Sahara äh, peale läks üheksakümmend protsenti aruteludest ja Saheli piirkonnale siis äh, väga palju üle ei jäänudki. ja äh, see on loomulikult küsimus, mis tegelikult on tänasest arutelust eraldiseisev, täna me keskendume tõesti Sahelile ainult Äh, härra Winter sooviks ka sõna võtta, palun. jah, suur aitäh. ma püüan rääkida otse äh, suursaadikuga. Te rääkisite proua Mogherini tegevusest aga probleem tekib nüüd ka Lõuna-Sudaanis ja andmed oleme saanud äh, arengukomisjoni esindajalt, rääkisime seal humanitaarabist äh, ja äh, teame nüüd, Ugandast on läbi liikunud umbes kakssada viiskümmend tuhat pagulast, kas on karta, et aasta lõpuks tabab äh, meid uus juba miljoni pagulasega kriis. kas meil ei ole mitte infot puudu, sest tundub, et, et mitte ainult Saheli piirkonnast, vaid ka naaberpiirkondadest põgenetakse ja Ugandale langeb sellisel juhul väga suur koorem. teine küsimus arvan, et Euroopa välisinvesteeringute plaanist puudutab eelkõige siis Euroopa erasektori tegevust eh, ja nende koostööst Aafrika VKE-dega, kes võivad lahendada probleeme mitte immigratsiooniga, kes võib parandada olukorda koha peal, aitäh. meil ei ole veel eh, Euroopa välist investeeringute panka, seda tuleb veel hakata looma, meil on lihtsalt Euroopa Investeeringute Pank. tundub, et rohkem äh, kolleege sõna ei soovi ja annan sõna siis suursaadik äh, Susanale kõigepealt vastamaks nendele osaliselt ka keerulistele küsimustele. jah, tõesti, need olid keerulised küsimused, aga väga asjakohased äh, paljudeski aspektides. kõigepealt, härra esimees, äh, te ütlesite ise ka, et tõeliseks ohuks on terrorism ja praegusel hetkel, äh, kui me vaatame seda, mis Süürias ja Iraagis toimub, siis me peame mõtlema selle peale, kuidas see kõik võib mõjutada suhteid ka selle piirkonnaga seal see on seotud ka Nigeeria ja Boko Haramiga. Äh, ma tean üht-teist Nigeeria kohta, sellepärast et ma seal töötasin viis aastat suursaadikuna ja Nigeeria Boko Haram äh, on äh, tegelikult riigisisene probleem pigem. Nad teevad kõik selleks, et seda probleemi regionaalseks muuta, aga üldiselt on ta ikkagi piirkondlik probleem minu arvates äh, ei ole äh, väga reaalset võimalust, äh, et Süüriast äh, Nigeeriasse ja Euroopasse liigutakse, selleks on mitmeid põhjusi. kõigepealt Boko Haram on Nigeeria probleem, nagu ma ütlesin. meil on ka tuubumüür, kui nii võib öelda, tuub on üks hõim äh, Nigeris, Tšaadis ja Libüas ja nad on ISISe vastu. ja ka nende hulgas on äh, džihadismi, kuid nad on omavahel konkureerivad äh, jõud ja ma arvan, et nemad ei lubaks sellist liikumist kunagi, sest et see tooks kaasa nende kahe elemendi vahelise võitluse. minu jaoks on kõige suurem ja tõsisem mure ja mina Hispaania valitsuse heaks töötasin ka Liibüa küsimustes, et eh, ehk et eh, meie peame ähm, Liibüa küsimuse püüdma lahendada ja kasutada selleks tuleb kõiki võimalikke vahendeid, sellepärast et kui me seda ei suuda äh,, siis me ei suuda ka mingeid lahendusi leida Sahelis või rändepoliitikaga seoses. kõik äh, Äh, Saheli piirkonna juhid on öelnud, et kuidas äh, ma saan läbirääkimisi pidada äh, kaubanduse küsimuses, piirikontrolli küsimuses, kui teiselt poolt piiri mul ei ole osapoolt, kellega suhelda. ja seetõttu ma arvan, on väga keeruline tänasel päeval leida lahendust senikaua, kuni Liibüa protsess ei ole lõpuni läinud. aga vähemalt on äh, viis riiki, kes äh, püüavad äh, homogeensele lahendusele jõuda, omavahel koostööd teha selleks, et probleemist üle saada. kliimamuutus, jätan selle küsimuse teie lahata. Hiina nüüd, jah me kõik teame, et hiinlased on Aafrikas väga aktiivselt tegutsemas. Te olete siin välja toonud väga huvitava asja, ameeriklastel on olnud uus poliitika, me ei tea, milline see tegelikult üleüldse olema saabki. mis nüüd juhtuma hakkab? Afrikum on äh, ähm, on äh, USA poolne äh, jõud, kes tegutseb Aafrikas, kas nende roll jääb samaks võrreldes varasemaga või mitte, milline on Euroopa Liidu roll tulevikus seal piirkonnas, Euroopal on ka majandushuvid seal, huvid investeerimaks, aga igal juhul on tegemist väga olulise partneriga ja rahuprotsessis äh, on äh, selliseid osapooli, äh, kes on ka julgeoleku ja nõukogu alalised liikmed, kes nüüd rahuprotsessis on järjest aktiivsemalt kaasatud ja seetõttu ma arvan, et on tegemist väga olulise teemaga, USA on ka oluline osapool ja nüüd Ühendkuningriik, vastates Ühendkuningriigi kolleegi küsimusele, see on jah, hoopis teine teema ja see, mis puudutab nüüd Mali rahuprotsessi, siis äh, vast tänan härra Miiani küsimuse eest, sest äh, see puudutab väga täpselt seda, mis olu-, mis praegu kohapeal toimub. olukord on tõesti problemaatiline. ja äh, äh asi on äh, täpselt just nimelt vahendamises. tegemist on väga kompleksse rahuprotsessiga, erinev teistest protsessidest. sellele on alla kirjutanud valitsus, Mali valitsus, äh, samuti ka, ka tuareegide eh, rühmituste esindajad, eh, kes enne olid väga, praegu vähem valitsuse poolt eh, ning tuareegide džihadistide rühmitus. Neile on meil kolm on alla kirjutanud ning meie oleme siis tagajad. ning minu eelkäija kirjutas sellele alla koos ECOWAS-iga, Aafrika Liiduga äh,, äh, Islamiriikide organisatsiooniga G5 esindajaga ja nad kõik osalevad äh, ka jälgimiskomisjoni töös ning äh, ja Alžeeli, Alžeeli on siis, kes, see, kes kogu protsessi jälgib. ning äh, probleem, mida ma Malis iga kuu näen, on see, et tuleb tegutseda ühtselt ja Euroopa on selle nimel tõgu, tugevalt tegutsenud, tõestus sellest on see, et viimasel kohtumisel äh, saime kokku ka peaministri otse ning äh, arutasime ühte olulisemat küsimust rahuprotsessi vältel ehk äh, siis sisekontrollide läbiviijad, nagu te teate, varsti toimuvad kahekümnendal novembril kohaliku omavalitsuse valitsemised, kuid Eh, nende liikumiste vahel on juba praegu omavahelisi konflikte, nad pöörduvad meie vahendajate poole, alžeerlaste poole ning eh, nad võtavad meid pantvangi oma seisukohtade vahel ning seega üks olulisemaid eh, rolle, mille Euroopa Liit saab mängida, on just nimelt see, et vahendajaid ühtsena hoida seda põhimõtet, arvan, peame edasi arendama kooskõlas muude põhimõtetega, eh, näiteks eh, globaalsema eh, vaatenurga omaks võtmine, kuid rahulepingul on samuti üks probleem, see praktiliselt sunniti peale meie poolt. see tähendab seda, et teist plaani ei ole ning ei, ei valitsusega äh, tuareegid pole seda veel täielikult omaks võtnud ning sellega seoses äh, äh, Alžeeria egiidi all äh, praegu on tegemist jälgimiskomiteega, mis koguneb korra kuus ühesõnaga Alžeeria ja Eh, juhib kõiki nelja jälgimiskomiteed ja meie samuti, eh, me oleme kaasjuhid nii-öelda. ning selle protsessi juures on oluline saavutada vahendajate tegevuse ühtsus. järgmine küsimus. Le, le fonds fiduciaire. Bon. Il est, il est très, votre question est également très intéressante. Parce... Teie küsimus on samuti väga äh, huvitav, sest me tuleme siin tagasi usaldusfondide juurde, mis loodi alguses eelkõige Saheli jaoks ja selle arengu jaoks ja peab tunnistama, et äh, Hispaania valitsus äh, ja välisminister Margallo oli esimene, kes äh, kirjutas alla selle fondide loomisele, kuid mis toimus, see, et meid tabas suur pagulaskriis, nägime televisioonis äh, kohutavaid pilte lastest, kes uppusid äh, ja äh, ja need, see fond loodi valletas just eelnevalt Euroopa oli valitsus vastu võtnud otsuse lahendada see kohutav probleem, mis vapustas Euroopa Liidu täielikult äh, selle alusväärtusteni välja. ühesõnaga äh, ja äh, e-, eesmärgiks oli migratsiooni põhjustega tegeleda. nii et meil oli nüüd kaks agent, ühest küljest Sahel ja teisest küljest migratsiooniküsimus ja siin oli veel kolmas aspekt, Põhja-Aafrika, millega polnud veel tegeletud ja eesmärgiks oli koha, regionaalne tegevuskava välja töötada ja see kõik muutus selleks, et migratsiooniprobleemid lahendada ja olukord on nüüd siis selline, kus äh, migratsioon on tihedalt seotud julgeolekuprobleemiga, kus, kus eh, ei ole riiki, seal eh, on ka julgeolekuohud palju suuremad, nagu seda ütles eh, minu kaaspanelist, ebakindlus Põhjamaalis on jõudnud juba keskmaa piirkonda ja see tähendab seda, et rahu Malis on tegelikult äh, rahu kogu ülejäänud Sahelis. ja küsisite, kui palju on kulutatud, kolmkümmend kuus projekti on vastu võetud, seitse, viissada seitsekümmend viis miljonit ehk siis kuuskümmend protsenti on äh, kasutusele võetud fondi vahenditest äh, ja novembri lõpus äh, luuakse selle fondi uus operatiivkomitee, mille programmid äh, on suunatud rohkem arengule ja immigratsioonile, aga samuti ka julgeoleku aspekt on väga oluline, nagu ma seda ütlesin oma sõnavõtus. G5 ja alaline sekretäriaat samuti äh, toetuvad sellele finantseeringule ja Hiina, arvan, et sellele küsimusele juba vastasin. ja kolmas punkt, mis puudutab Lääne-Saharat, siis esimees sellele küsimusele hästi vastas, kuid minu mandaadis on üks küsimus, mis on väga oluline äh, ehk siis suhted Euroopa, Magrebi ja Saheli vahel ning äh, viis, viis, viis, viis riiki Magrebist, G5 Euroopa, need on samuti väga olulised küsimused ja üritan äh, otsekontakte saavutada ministeeriumite tasandil ja küsimus on siis selles, kuidas seda dialoogi struktureerida, eh, võttes arvesse pidevat eh, konflikti Maroko ja Alžeeria vahel, see on kõik väga keeruline ja eelkõige pole see minu mandaadis, ma ei hakka Lääne-Saharat eh, praegu puudutama, sest me kõik teame, muidu me sellest probleemist välja ei saa küsisite Lõuna-Sudaani kohta, meie mandaati see ei puuduta, rääkisite pagulustest ja see võimaldab mul ma räägin nüüd hispaania keeles, kuna teie rääkisite minuga hispaania keeles, see on alati meeldiv. pagulusküsimus võimaldab mul rääkida teemast, millest tihti ei räägita, aga seda on mainitud täna. E, nimelt e, humanitaarkriis on väga tõsine praegu Tšaadi järve piirkonnas. nagu öeldi, Nigeris äh, on kolm kriisi, ümbritseb neid äh, ja Tšaad äh, puutub kokku Lääne-Sahara, Sudaani ja samuti ka Boko Harami kriisiga ja Boko Haram on tekitanud olukorra selles piirkonnas, Eh, sellise humanitaarkriisi, millega peame varsti tegelema. kaubanduslikult toimus kaubavahetus, eh, karjaloomade müük eh, Tšaadist Nigeeriasse tean, sest olen selle, sellega kokku puutunud. see andis elatist miljonitele inimestele ja see äkitselt katkestati ja <clears throat> see tähendab seda, et kummalegi osapoolele ei ole enam võimalik elatist teenida ja Boko Harami brutaalsus on tekitanud äh, ebakindla olukorra kogu piirkonnas ja Tšaad, mis on äh, väga sõjakas riik, on praegu tohutu surve all. ja seal tegutseb praegu äh, viis riiki, kes sõjalist toetust annavad ja äh, soovivad iseennast kaitsta Euroopa Liidu abi all. Euroopa Liit on viiekümne miljoni euro eest abi osutanud, et stabiilsust suurendada. ja nagu ütlesin, tegemist on tohutu suure humanitaarprobleemiga, mis äh, võib meid üsna varsti tabada ja arvan, et peame seda suutma ette näha ja see mõjutab otseselt ka Saheli, siis äh, Sudaan on piirkond, millega mina ei tegele, sellel on, on piirkond, seal on er, teine eriesindaja kuid äh, samas äh, on, on see seotud Tšaadiga, mis on väga oluline tegu, tegija, sest nemad praegu on Aafrika Liidu esimehed, samuti ka G5 eesistuja, samuti ka Saheli strateegia eesistuja. peale selle asub seal ka rahvusvahelise väeüksuse peakorter ja lisaks ka äh, on see, sealt pärit ka Minusma liider ehk siis eh, eh, keegi, kelle roll on väga oluline, nii et Tšaad on äärmisel hetkel, äärmiselt oluline hetk, riik, kes kavatseb ennast kaitsta ja neile meeldib peale sellega võidelda, minu meelest isegi liiga palju ja see riik on ka väga palju kannatanud, neil on väga palju hukkunuid olnud, kuid samas on see majanduslikult väga haavatav riik ja humanitaarkriis on seal ja see võib ka meieni jõuda, arva-. arvan, et olen enam-vähem küsimustele vastanud, aitäh. Teil on väga põhjalik teadmine sellest väga keerulisest piirkonnast ning te selgitasite väga hästi, miks meil on vaja koordineerida tegevust <clears throat> selles piirkonnas poole. äkki sa vastad mõne omalt poolt ka Brexiti plaanis ja kliimamuutuste plaanis? esitatud küsimustele. kliimamuutused. kliimamuutuste näol on tegemist väljakutsega, mis on natuke erinev sellest, millega Saheli riigid on harjunud, ehk siis meil tuleb välja töötada süsteem, mis väldiks seda, et iga kahe-kolme aasta tagant äh, Äh, tuleb kas põud või siis äh, näiteks hiljuti Lava vesi piirkonnas ka üleujutus. Äh, sellega võitlemiseks on sisuliselt neil juba mingid lahendused olemas, aga kui geograafia hakkab muutuma, siis on tegemist hoopis uue olukorraga. et kui riigis, kus inimesed reeglina on olnud karjakasvatajad, seda enam teha ei saa, sellepärast et maa muutub kõrbeks, siis on olukord ju hoopis teine, inimesed satuvad surve alla ning selle asemel, et, et hooajaliselt liikuda lõunasse lihtsalt kuivaks ajaks, siis tekib vajadus kolidagi lõunasse ja siis tekivad konfliktid piirkondades, kus inimesed traditsioonilise põllumajandusega tegelevad juba. ning need ähm, suhete võrgustikud on väga õrnad. Äh, mäletan Nigeris paar kuud tagasi rääkisin äh, karjakasvatajatega ja, ja siis nende esindaja ütles mulle, et üks suurimaid probleeme, millega nad silmitsi seisavad, on see, et põllumehed iga aasta eh, külvavad eh, kariloomade ajamise radadele ja selle ja need rajad märgistatakse ning põllumehed järgmine aasta jällegi külvavad samasse kohta ja väidavad, et nad on kogu aeg seal oma kultuure kasvatanud ning need kul-, need konfliktid, nendega on võimalik toime tulla, aga kui meil lisanduvad veel kliimamuutused ja inimesed hakkavad, inimesed satuvad surve alla liikuda lõunasse, see on ülemaailmne probleem loomulikult, aga regionaalselt veel teravam, näiteks on, on praegu vaidlus üleval selle koha pealt, kas Tšaadi järv kahaneb või ei kahane, eksperdid on eriarvamustel, aga aga praktilises plaanis igal juhul olukord eh, muutub ebastabiilsemaks ning kui, eh, kui meil juba on surve kasvava rahvastiku olukorra tingimustes terrorismi arvestades ning ebastabiilset eh, riiki arvestades ning arvestades seda, et haritav maa on, mm, selle hulk on piiratud ning et selle harimist, harimine on võimalik ainult siis, kui kliima on sobiv, siis mm, tulebki mängu see, et praegu kliimamuutuste alast plaan, tegevuskava ei ole. CIL e süsteem, mis neil olemas on, peab ja on tehniliselt pädev, aga eh, üldisemat arutelu selle üle, mida tuleks piirkonnas teha kliimamuutuste plaanis, ei ole peetud ning see on küsimus, mis peaks olema tegelikult päevakorras. iseäranis praegu, kus me teame, et eh, et Ameerika Ühendriikide poliitika nendes küsimustes võib muutuda, samas kui Euroopa seisukohad on siin üsna välja kujunenud ja selged. et võimalik, et siin on tegemist äh, valdkonnaga, kus Euroopa Liit võiks teha rohkem tehnilist koostööd regiooni riikidega, arutamaks seda, kuidas paremini nende väljakutsetega toime tulla. mis puudutab nüüd Briti poliitikat ma usun, et härra Tänakil on õigus. loomulikult on võimalik ette kujutada, et Briti valitsus äh, saaks omapoolse mingi kahepool, äh, kahepoolsetel alustel tegevuskava Saheli piirkonnas käima panna. no see on muutunud küll viimase paari aasta jooksul, aga enamasti britid on, Briti arenguabiministeerium on toiminud läbi NGO-de, eh, läbi valitsusväliste organisatsioonide, mis eh, töötavad Londonist näiteks, eh, Save the Children või midagi muud taolist, aga igal juhul neil ei ole suurt strateegilist lähenemist, nad väga toim-, toimivad väga hästi projektipõhistena konkreetsete projektidega, aga neil ei ole laiemat strateegiat, nad ei saa kujundada Saheli piirkonna arengupoliitikat tervikuna, nii et selles mõttes Ühendkuningriik peaks, kui ta Euroopa Liidust lahkub lõpuks, siis peab ta tõenäoliselt mingi, mingid partnerlussuhted kujundama. et formaliseerida oma osalus Euroopa Liidu poliitikas Saheli piirkonnas ning äh, teha koostööd nende vahendite raames, näiteks EUTM. sageli osalevad seal ka Briti sõdurid mis täidavad konkreetseid koolitusülesandeid ja loomulikult saaksid nad seda teha ka pära-, pärast eh, brittide Euroopa Liidust lahkumist. ent eh, selleks tuleb sõlmida institutsiooniline kokkulepe, mis seda võimaldaks. ning eh, eriesindaja kindlasti parandab, kui ma siin eksin, aga minu meelest juba Norra osaleb EÜTM-is mingis osas. ning forsieer Euroopa Liidu, äh, Euroopa Liidu missioon Kesk-Aafrika Vabariigis, selles osalesid ka Georgia sõdurid. see tähendab, et terves reas valdkondades kaasa arenguga seotud kulutused, eelarvet, toetused Euroopa Liidust no siin ilmselt ei oleks loogiline eh, Ühendkuningriigile üritada mingit oma protsessi käima panna, erikokkuleppeid sõlmida. sest eh, paljudes Saheli riikides ei ole mingit Briti diplomaatilist esindust, praegu on Briti väike suursaatkond Malis. Burkina Fasos ei ole mingit esindust, ei ole mingit esindust Mauritaanias, ei ole mingit esindust Nigeris, ei ole mingit esindust minu arvates Tšaadis ja võib-olla mingi väike esindus kus seal on väike esindusega Euroopa Liidu delegatsiooni osana kaks inimest Tšaadis. ehk siis äh, me peame välja mõtlema, et kuidas lahendada olukord, kus britid, britide huvi selles piirkonnas säilib aga eriti arvestades seda, et paljud Saheli riigid on prantsuskeelsed, on Briti poliitiline jalajälg nendes väga, väga õrn ning äh, tuleks sõlmida mingid koostöölepped, mis võimaldaksid Ühendkuningriigil kaasa rääkida poliitika kujundamises. no see on loomulikult omaette küsimus, aga igal juhul on on ebatõenäoline, et äh, siin Euroopa Liidu tegevus osutub kuidagi väga vastuoluliseks Ühendkuningriigi jaoks, näiteks vaesusega võitluse meetmed, julgeolekujõudude reformimine ja nii edasi, nii et tõenäoliselt see Ühendkuningriigi poliitikaga kuidagi vastuollu ei lähe. aitäh ning äh, vabandust, et ma niimoodi järsult äh, sinu poole pöördusin selle küsimusega seoses, aga igal juhul tõenäoliselt ne-, neid arutelusid pidada tuleb järgnevatel kuudel äh, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis, ma loodan, et Ühendkuningriik säili-, säilitab oma osaluse julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja välispoliitika valdkondades, sellepärast et kahepoolselt üritada midagi teha nii suures eh, regioonis nagu Sahel, kus on vaja nii palju rahastust, on, see on üks eh, Ühendkuningriigile selgelt üle jõu käiv ülesanne, et kindlasti ei peaks siin üritama ratast uuesti leiutada meie eksperdid on esitanud kuulajatele palju materjale, meil on toimunud äh, avatud ja põhjalik arutelu ning äh, minu raportist alates kolm aastat tagasi näen, et toimunud on päris palju edasiminekuid. G5 kontseptsioon ning põhjalik tegevuskava on praegu laual, aga piirkond on endiselt väga tundlik negatiivsetele arengutele, väga haavatav ning kujutab endast suurt suuri väljakutseid järgnevaks perioodiks, arvestades kliimamuutusi, arvestades džihadismi, arvestades kogu seda terrorismi äh, kiirteed, Al-Shabaab, äh, Boko Haram, Islamiriik ja kõik teised, terve niisugune vöönd. Need on asjad, äh, millele me peame endiselt tähelepanu pööra, pöörama ja Arengukomisjonis ja teistes kom-, komisjonides ka. igal juhul suur tänu kõigile osalejatele, meil tuleb lühike vaheaeg ja siis annan härra Kukanile juhtimise üle. aitäh! Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad, liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number eh, viis juurde, milleks on ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimine nagu te teate, siis seda võeti nõukogu poolt vastu ning eh, sellele anti allkiri kolmekümnendal oktoobril eh, sellel aastal Euroopa Liidu ja Kanada tippkohtumisel pärast seda, kui eh, saadi üle Euroopa Liidu poolsetest viimase hetke poliitilistest probleemidest seda on õiguslikult siduv instrument Äh, millel on äh, tuhat viissada üheksakümmend kaheksa lehekülge ja koos äh, eraldiseisva strateegilise partnerlusleppega pakub seda tugevama ja progressiivsema raamistiku kaubandussuhetele CETA-ga mm, parlament on ka kaasatud seda esialgsesse rakendamisse, täielik rakestamine, mis puudutab ka investeeringute kohtu äh, ellukutsumist, äh, leiab aset alles pärast seda, kui kõik liikmesriigid on selle leppe ratifitseerinud. Ahvet annab arvamuse sellel teemal infokomisjonile, mis on juhtkomisjon. kui me räägime nüüd strateegilise partnerluse leppest, siis me peame ootama ära nõukogu taotluse nõukogu nõusolekuks ja sel juhul Ahvet on juhtkomisjoniks. meie raportööriks äh, selles küsimuses on Charles Tänak ning annan talle sõna selleks, et seda teemat meile selgitada. suur aitäh, äh, Edward, äh, ma olen nagu Kameleon, ma just juhatasin siin koosolekut, nüüd ma olen raportöör ja seda kõike vaid viie minuti jooksul. aga jah, tegemist on ilmselgelt väga keer-, väga olulise leppega ja see on peaaegu Euroopa Liidu äh, kriisi lükanud, see toimus äh, vaid äh, veidi aega tagasi Valonia parlamendis äh, jäi see toppama, äh, see seadis ohtu seitsme aasta pikkused läbirääkimised. Äh, mul oli väga hea meel, et viimasel hetkel jõuti siiski lahendusele, me keegi ei teadnud, mis saab või kas midagi üldse saab, aga nüüd on lahendus siiski leitud ma ei tea, mida Belgia peaminister Valonia parlamendiga kokku leppis grupis, äh, aga igal juhul tegemist on äh, väga äh, kaasaegse kõikehõlmava kaubandusleppega. selle mahuks on tuhat viissada üheksakümmend kaheksa lehekülge ja need minu koduriigist, kes arvavad, et meil on võimalik kuuskümmend FTA-d võimalik üleöö uuesti läbi rääkida, siis see ei ole reaalne Äh, tegemist oli väga pikkade ja põhjalike läbirääkimistega, mis puudutasid selliseid valdkondi nagu investeerimiskohtade süsteem, DTIP äh, valdkonnas äh, on ka sellest räägitud ja see teema on praegu peaaegu et surnud maha maetud ja administratsioon vahetub nüüd Ühendriikides mm, Kanadaga suutsime viimasel hetkel siiski kokkuleppe sõlmida, see, kas naftal on tulevik või mitte, on suure küsimärgi all praegu äh, härra Trump on öelnud, et ta tahab ka nafta uuesti avada läbirääkimisteks, ehk siis praegusel hetkel oleme me kaubanduskontekstis ja välispoliitika kontekstis vägagi muutuval ajahetkel. aga mul oli väga hea meel selle üle, et, et seda puhul äh, on see viimase hetke äh, kriis lahendatud äh, ja nüüd peavad liikmesriigid selle leppe oma parlamentides ratifitseerima või valitsustes ratifitseerima. ja Eh, siis eh, saab eh, see esialgselt jõustuda järgmisel aastal ja seda siis isegi enne seda, kui täielik terviklik ratifitseerimisprotsess läbi saab. arvamus on võrdlemisi lühike, seal on ära toodud see, et see komisjon siin annab oma heakskiidu kaubanduskomisjonile Kanada on väga hea, ja suur partnerriik Euroopa Liidu jaoks, ta on äh, küpse demokraatiaga riik, äh, tal on õitsev majandus ning loodetavasti äh, saab kaubandus toimuma erinevates sektorites ja valdkondades. Briti ajakirjandusest jäi mulle silma, et ette on nähtud see, et järgneva kahe aasta jooksul, enne kui Brexit jõustub, saab Briti kasu kahekümne protsendi ulatuses kahepoolsetest kaubandussuhetest Kanadaga. Ka ja äh, minu koduriigil on tõesti väga head suhted, unikaalsed suhted äh, Kanadaga, võttes arvesse Briti ja Põhja-Ameerika akti äh, ja meie mm, impeeriumiajastu suhteid ja meil oleks väga suureks kasuks Äh, kui me saaksime selliste headesuhetega jätkata ka tulevikus läbirääkimiste käigus, me kindlasti peame äh, hoidma silma peal sellel, kuidas äh, britid saaksid olla ikkagi kaasatud sellesse ja ma arvan, et see lepe toob kasu Euroopa Liidule tervikuna. peaminister Trudeau ja kaubandusläbirääkijad olid siin võrdlemisi hiljuti külas ja nad tegelikult kartsid, et viimasel hetkel äh, Äh, kogu see asi jookseb siit rappa, aga mul on väga hea meel, et see siiski õnnestus päästa ja oma äh, arvamuses ma siin äh, avaldan heakskiidu ja siin on viieteistkümnes november ära toodud muudatusettepanekute esitamise tähtajana, ehk siis see on homme juba mm, vaatame, kas keegi tahab muudatusettepanekuid esitada või mitte, praegusel hetkel neid minuni jõudnud ei ole aga ma usun, et suurt vastuseisu ähm, peamistelt äh, selle komisjoni fraktsioonidelt ei tohiks olla, aitäh! suur aitäh! Äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel annan nüüd sõna kolleeg Milan Mannile. suur tänu! Vari-, Rahvapartei äh, variraportöör on härra Kovatšev, kuid tal oli probleem täna oma lennukiga, ta ei jõudnud õigel ajal kohale, ta palus, et ma edastaks tema oma, tema seisukohavõtu. ütleb, et toetab täielikult härra Tännoki raportit. seda nii põhjenduspunkti osas kui ega soovituse osas seda toetada. ta arvab, et seda on kõige kaasaegsem kaubandusleping, mille Euroopa Liit on sõlminud Eh, seda on aastatepikkuselt eh, kannatlikult eh, <clears throat> selle olen läbi räägitud ja see toob kasu Euroopa ettevõtetele, eriti selle tõttu, et kaotab ära tollitariifid ning see aitab kokku hoida viissada miljonit eurot aastas pärast seda, kui tariifid lõplikult kaovad. see aitab meil siseneda äh, Kanada teenuste turule ja suurendab investeeringuid. Euroopa ettevõtetel on uued eelised äh, äh, ja lootus, et nende investeerimisprojektid leiavad Kanadas toetust. seda on väga dünaamiline protsess, mis aitab Äh, ka äh, välisinvesteeringut suurendada teatud valdkordades ja rõhutatakse ka seda, et äh, Euroopa ettevõtted ja nende kaastöötajad saavad töötada lihtsust, lihtsamalt teisel pool ookeani ning see aitab nii Euroopa ettevõtetel Kanadas kui Kanada ettevõtetel Euroopas lihtsamini tegutseda. samuti on võimalik meil pakkuda kaupu ja teenuseid, mitte ainult avalike hanke valdkondades no ta aitab meil tegelikult <coughs> seda ka ähm, erinevates Kanada piirkondades ja sõlmiga lepinguid, näiteks äh, avaliku hanke lepinguid, näiteks äh, gaasi, äh, vee ähm, ja transporditeenuse pakkumisel, see annab uusi võimalusi ka Euroopa põllumajandus ja toidu tootmissektoritele, samas kaitstakse Euroopa, ehm, Euroopa päritolu kaupu ja kaitstakse meie toidu head kvaliteeti, kaitstakse ka keskkonda ja sotsiaalseid standardeid. ja härra Kovatšev rõhutab, et tema bulgaarlasena on väga õnnelik selle üle, et lõpuks ometi jõuti kokkuleppele eh, selles osas, et kaob ära eh, viisanõue bulgaarlastele ja rumeenlastele avartavasti esimesest detsembrist kaks tuhat seitseteist ja sellega seoses härra Kovatšev toetajana toetab täielikult eh, härra Tänaki raportit ja toetab ka eh, seda lepingu lõplikku ratifitseerimist. suur aitäh ja nüüd eh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Lopes, palun. tänu, mina võtan fraktsiooni nimel, kuid eh, kavatsen selgitada ka selgitada ka seda tema nimel ja edastada ka meiepoolsed äh, kriteeriumid äh, meie variraportööri poolt, kes ei saanud ise siia tulla. Äh, härra Pantseri soovib eelkõige avaldada tänu härra Tänukile tema tehtud töö eest, samas tunnistab ka seda, et ta tunnistab ta ka, et pole just lihtne variraportööril mitte esitada Äh, äh, muudatusettepanekuid, vaid peab lihtsalt ütlema jah või ei raportile. härra Panseri sooviks öelda ka seda, et võib-olla oleks võimalik neid reegleid muuta ja võib-olla oleks võimalik äh, sellist tüüpi arvamusi tulevikus mitte koostada, kuid ta arvab, annab, annab oma arvamuse ta ei anna seda kohta arvamust senikaua, kuni Pole selge, millist versiooni Euroopa Parlament hääletama hakkab ja äh, sest praegusel hetkel on segadus veel erinevate äh, faaside kohta äh, ja on risk siiski selles, et see ei ole veel selge, kas hääletatakse teatud küsimärkidega lepingut või mitte. iga, pärast seda, kui Valoonia parlament hakkas CETA-le vastu, tek-, olukord muutus ja praegusel hetkel on äh, seda lepingut de facto muutnud ning äh, see tähendab siis seda, et Belgial on õigus äh, pöörduda kohtu poole, et kindel olla, et leping ähm, vastab Euroopa õigusele. see peaks tähendama seda, et et Euroopa Parlament peaks koostama resolutsiooni, mis võtaks arvesse Euroopa Kohtu poolset otsust. aitäh, härra Lukas ja nüüd härra Pühner, palun Roheliste fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh, austatud esimees. jaa me oleme kõik selle poolt, et kaubandused Kanadaga intensiivsemaks muutuksid ja eriti just, et tollitõkked kaoksid, kuid me peaksime asja natuke täpsemalt vaatama siiski. komisjoni pädevus kaubanduskokkuleppeid läbi rääkida ning Euroopa Liidu pädevus kui selline kaubandusleppeid sõlmida äh, on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli kaks tuhat kakssada seitse ära toodud ja seal räägitakse just kaubanduslepetest, äh, kuid äh, siin leppes äh, puudutatakse ka liikmesriikide sisestruktuure ja demokraatlikke struktuure ja ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et seadusandlus vaatamata erinevatele formuleeringutele on piir seotud ja on seotud tingimusega, et ei tohi olla ähm, äh, tõkkeid kaubandusele, ähm, kauplemisele, äh, räägitakse tõketest, äh, mis on ebatarvilikud ja see sõna ongi väga olulise tähtsusega mida tõlgendatakse vägagi erinevalt erinevates piirkondades. väga mm, oluline on see, kuidas seda äh, kohtutes tõlgendatakse. tegelikult äh, sekkutakse seeläbi riikide äh, pädevudes, pädevustesse ja sealsete kohtute pädevustesse. ning siin tulevad mängu ka need investeerimiskohtud ja selles valdkonnas ei täideta miinimumnorme, mis paika on pandud ja me oleme näinud ka seda, et näiteks BSF äh, ja Bayern äh, on äh, to-, toetanud ka äh, trumpkampaaniat ja see tähendab seda, et äh, Mm, et me peame ka seda arvesse võtma ja me peame äh, kaubandussuhteid loomulikult tugevdada, tugevdama, aga me ei tohiks äh, liikmesriikide äh, siseasjade sekkuda ja see on meie mureküsimus, mistõttu me hääletame ka selle leppe vastu, aitäh! suur aitäh ja nüüd on meil äh, kaubanduse äh, peadirektoraadi ja asedirektor kohal, härra Petritšan ja palun, ta saabki sõna nüüd. suur aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel siin olla selleks, et selgitusi omalt poolt anda. ma ei hakka väga pikalt rääkima, sellepärast et äh, arvamuse koostaja on vägagi selgelt sõnaliselt kirjeldanud seda lepet, äh, mis tähendab seda, et ma ei hakka rääkima selle majanduslikust väärtusest äh, ja olulisusest. ma tahan ainult öelda seda, et väga sageli Äh, vaadatakse seda, äh, kui oluline see on äh, majandusele, võttes arvesse mõlema poole suurust ja see jätab sageli vale mulje selle leppe olulisusest, kui vaadata kaubanduse avamise mõju Kanadaga Euroopa majandusele, siis see on kakskümmend korda suurem kui muidu arvatud ja me peame vaatama absoluutnäitajaid mis on seotud kaubandusinvesteeringute edendamisega ja kui vaadata neid riike, kes tõesti kauplevad Kanadaga, eh, siis eh, tõkete, tollitõkete ja maksude kaotamine eh, on väga oluline, võimaldamaks majandustel kasvada ja töökohti luua mis puudutab protsessi või menetlust, siis ma ei taha siin omalt poolt midagi lisada, ma tahan öelda vaid seda, et Lissaboni leppest alates on pidevalt tavaks see, et esialgne rakendamine toimub ainult siis, kui parlament on äh, oma äh, nõusoleku andnud, vaatamata sellele, et nõukogu äh, on juba oma heakskiidu andnud, aga jah, see siinkohal on parlamendi ja nõukogu, parlamendi otsus ja heakskiit väga oluline. üks asi, mis puudutab tõlgendusi Äh, ja erinevaid deklaratsioone, äh, mis selle leppega kaasas käivad ja mida on väga palju. Äh, läbirääkimised mitte ainult Looniaga, vaid ka teiste liikmesriikidega on tegelikult näidanud seda, et tegelikult sisuliselt pole midagi muutunud, kuid ülevaatamisklausleid on võimalik käivitada varasemalt ja komisjon on näidanud, millises suunas see ülevaatamine peaks minema. me oleme üsna veendunud ka selles, et Kanada äh, on kindlasti nõus selle suunaga, sellepärast et meil on viimastel kuudel olnud põhjalikud arutelud äh, Kanada osapoolega nendel teemadel ja komisjon seetõttu äh, jätkab äh, tööd, eriti just investeeringute kohta valdkonnas selles suunas, mis on deklaratsioonis ära toodud ja see on suund, äh, mis on juba leppes nii või naa ette nähtud ja mille osas on Kanada valitsusega ka juba kokku lepitud. Bologna piirkondlik valitsus võib paluda Belgia valitsusel arvamust Euroopa Kohtult, mis puudutab eh, selle tulemuse kokkusobivust Euroopa lepingutega ja komisjon on sellega rahul, sellepärast et komisjon ei taha midagi läbi rääkida, mis ei oleks kokkusobiv eh, aluslepingutega ja meil ei ole mingeid probleeme sellega, et liikmesriik palub kohtult arvamust selle kohta, kas me seda oleme praktikas ka teinud või mitte siis see ei ole selle leppe küsimuse alla seadmine, seal küsitakse lihtsalt nõu äh, kokkusobivuse kontekstis, sest et kui äh, kohus ütleb, et midagi ei ole ühilduv või kokkusobiv selle leppega, siis nõukogu ja komisjon peab sellest oma järeldused tegema. suur aitäh! aitäh! aitäh, kallid kolleegid ja nüüd annan sõna äh, saalis viibijatele, kõigepealt härra Kelam, palun! aitäh, härra juhataja! tahaksin omalt poolt pakkuda mõned üldised märkused ja kõigepealt tänaksin kolleeg Tänakit tema asjaliku teksti eest. oluline on meeles pidada, et niisugused lepped väljendavad Euroopa Liidu põhimõttelise tähtsusega huvisid ning seetõttu CETA leping annab olulise panuse sellesse, kuidas me tugevdame läbipaistvaid standardeid maailma majanduses kahekümne esimesel sajandil. Kanada on olnud meie strateegiline partner ja liitlane kakskümmend aastat juba. ning meie liitlane ka rahvusvahelises poliitikas ning CETA lepe, ma loodan, aitab meil rõhutada, lõhu-, nihutada tähelepanu Vaikse ookeani piirkonnalt Atlandi ookeani piirkonnale. ning väga hea, et eh, leppes on ette nähtud ka alalise investeerimiskohtu süsteem koos apellatsiooni menetlusega. ning unustada ei tohiks ka seda, et CETA leppega kaasneb uus strateegilise partnerluse lepe Euroopa Liidu ja Kanada vahel. nii et ma tervitaksin asjaolu, et kolm või isegi neli olulisemat fraktsiooni toetavad seda lepet ning äh, soovin kolleeg Tänakile ja meile kõigile edu selle edasisel menetlemisel, aitäh! Äh, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna, ma ei näe. ja annan siis sõna härra Tänokile kokkuvõtteks. no märkuseks võiks öelda, et äh, või võib-olla sain mina äh, tõlkest valesti aru, et kui äh, sotsialistidest kolleeg rääkis härra Pantseri nimel, siis ta ütles, et ta ei saa muuta minu äh, minu arvamust, ta, ta, minu, minu arvamust võib muuta tegelikult. või ei, ei saa seda muuta? ei, minu arvamust, eh, seda, mis kajastub minu, minu tekstis, saab muuta, aga loomulikult seda lepet ei saa muuta, lepet, lepe me saame ainult heaks kiita või mitte heaks kiita. et kui tahetakse midagi lisada minu arvamusse, siis ma olen valmis seda kaaluma loomulikult. aitäh! enne kui me selle päevakorrapunkti kokku võtame, tahaksin mainida veel muudatusettepanekute esitamise tähtaega homme, viisteist november kell kaksteist. nagu raportöö ütles, ainus võimalik muudatus on siis eh, sisuliselt eh, heakskiidu andmisest keeldumine. ja sellega asi lõpeb, enne kui me lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde Äh, on meil, see on ette nähtud kella poole kuueks, äh, meil on vaja kvoorumit, äh, praegu on meil ainult jalgpallimeeskond koos, aga peame siis viieminutilise vaheaja ja vaatame, palju meid siis kohal on Ladies and gentlemen, take your daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele ja jätkame oma koosolekut Ladies and gentlemen, let's continue our... daamid ja härrad, jätkame oma koosolekut. nüüd päevakorrapunkt number kuus, neljanda aseesimehe valimine. nagu te teate, eelmine aseesimees härra Plenkovitš sai oma riigi peaministriks, nii et me peame tema asemele kellegi valima. meil on kvoorum saalis olemas, kvoorum tähendab kaheksateist parlamendiliiget, meil on rohkem ning saame seetõttu jätkata. nüüd siis palun teha ettepanekuid selle koha täitmiseks, härra Kaaler. rahvapartei nimel tahaksin esitada proua Dubrava Šuitsa kandidatuuri aseesimehe kohale ta on nõus eh, enda valimisega, kui ta valitakse, kahjuks teda ennast siin ei ole, sellepärast et ta on Müncheni lennujaamas kinni praegu. Eh, võin lisada, et tema täidab kõik eh, kriteeriumid sellesse ametisse valimiseks. kas on veel kandidaate? ei ole. ning tahaksin küsida, kes on selle poolt, et nimetada proua Šuitsa neljandaks aseesimeheks. vastus oli selge, nii et soovin proua Šuitsale, keda siin kahjuks pole, õnne tema valimise puhul. ei saa teda kahjuks praegu siia poodiumile kutsuda, aga teen seda järgmine kord, kui ta siin on. suur tänu selle, selle hääletuse eest ning nüüd hakkame hääletama aruannet inimõigusi ja, ja inimõiguste ja demokraatia maailmas. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruannet inimõiguste ja demokraatia olukorda kohta maailmas ning Euroopa Liidu poliitika kohta selles. hääletus on keeruline, küsin härra Weidenholzeri käest kõigepealt, kas tal on midagi öelda enne hääletuse algust Eh, ma ei tahaks eh, aega raisata, sellepärast et hääletuse peale läheb eh, väga kaua, aga tänaksin kõiki, kes on andnud panuse selle raporti valmimisse. aitäh! Teie panus oli väga väärtuslik. seadke kõik valmis oma kaardid ning alustagem. kõigepealt panen hääletusele kompromissi üheksateist, kes toetab seda, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks üheksa üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, üheksa, seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaks null seitse poolt, vastu, erapooletud. Äh, seda tuleb kontrollida. muudatusettepanek kakssada seitse hääletusele, hääletus on avatud hääletus lõppes ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks null kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus avatud, hääletus lõppes ning vastu võetud. järgmine, kompromiss kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kaks, kaks poolt. vabandust, tegemist osade kaupa hääletusega, hääletame esimest osa, muudatusettepanek kaks, kaks, kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kaks, neli, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, kaks kuus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks seitse null, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks seitse üks poolt, vastu, vabandust, muudatusettepanek, esimees parandab ennast, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks seitse viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks, seitse, kuus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek kaks, seitse, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks kaheksa kuus poolt, vastu erapooletud, tahaksin kontrollida. hääletame muudatusettepanekut kaks kaheksa kuus, hääletus avatud. hääletus lõppes. vabandust, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend neli poolt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 erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks üheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks üheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitse, kolmsada kuus palun, kolmsada kuus elektrooniline kontroll. selle muudatusettepaneku kohta hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud. väikese enamusega. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud. tahaksin kontrollida. ma ei olnud kindel, hääletus on avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hüva, siis kontrollime kolmsada kaksteist muudatusettepanekut. hääletus avatud, hääletus lõppes vabandust, aga selgelt tagasi lükatud, nii et järgmine kord palun mõelge, kui tahate kontrollida, aega on meil vähe. kompromiss kolmkümmend seitse. ei, vabandust, esimees parandab ennast. muudatusepanek ka kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. elektrooniline kontroll kolm, üks, kolm hääletus avatud, hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tundub tagasi lükatud. aga kontrollime elektrooniliselt, kompromiss kolmkümmend kaheksa hääletus avatud, hääletus lõppes. ja vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm viis üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm viis kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm viis viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, viis, kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, viis, kaheksa, poolt, kuu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kuus, üks, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm viis üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm kuus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd osade kaupa hääletus kolm kuus kolme osas, esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kolm, kuus, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd on kolm, kuus, neli, kolm, kuus, viis ja kolm, kuus, kuus koos, sest need on samasisulised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ja seda tuleb kontrollida. kolm, kuus, kaheksa, palun elektrooniline kontroll, hääletus avatud. hääletus lõppes. <clears throat> tagasi lükatud kolm, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. tuleb kontrollida. elektrooniline kontroll, kolm, seitsekümmend. hääletus lõppes ja vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek vabandust, kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli null kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli null seitse. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli null kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli null kaheksa osade kaupa hääletus, hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, süvakontrollime, nelikümmend neli hääletus lõppes. ja vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. tuleb kontrollida. aitäh, hääletus lõppes. ja vastu võetud. nüüd neli, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ma võin teha vigu, aga te, te mind ei aita sellega. tahate kontrollida? neli, kaks, kahte. hästi, hääletus avatud. hääletus lõppes ja vastu võetud. neli, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kolm, üks poolt, vastu erapooletud. ja kontrollime elektrooniliselt. neli, kolm, üks. hääletus avatud. hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek neli, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kolm, kolm poolt, vastu erapooletud. kontrollime. kontrollime neli, kolm, kolme. hääletus avatud. tagasi lükatud. neli, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli neli üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, neli, üheksa, osade kaupa hääletus, hääletame esimest osa, neli, neli, üheksa, poolt, vastu, erapooletud. õhtusöögiaeg. kontrollime. neli, neli, üheksa, esimene osa, hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. teine osa, neli, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei ole vaja kontrollida. kompromiss, teete nalja, kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek neli, kompromiss viiskümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neli, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kuus, äh, neli, vabandust, komp-, kompromiss viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kuus, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek neli seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli seitse üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. tundub, et lükati tagasi. hääletus avatud. hääletus lõppes. ja tõesti lükati tagasi neli, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Neid neli, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning neli, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud tundub tagasi lükatud, aga kontrollime. neli, seitse, seitse elektrooniline kontroll, hääletus avatud. hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. neli, seitse, kaheksa mikrofonita hääl saalist. aga esimees ütleb, aga te oleks pidanud sellest mulle ütlema enne hääletuse algust. see ei ole džentelmenlik käitumine. vabandust, ei, mina olen kahekümne kaheksas, siis ei ole vahet Äh, hüva, Charles, ma arvestan sinu häält, see tähendab, et on vastu võetud. see oli otsustav hääl. jätkame, neli, seitse, kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, elektrooniline kontroll, neli, seitse, kaheksa. hääletus avatud, hääletus lõppes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 ja vastu võetud. neli, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, üheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime, viissada üks. hääletus avatud ja hääletus lõppenud ja tagasi lükatud, nagu ma ütlesin. viissada kaks poolt, vastu, erapooletud ja Äh, nende põhjal, kes hääletasid, on vastu võetud. viissada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, ei, muudatusettepanek viissada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kontrollime viissada kolm, hääletus avatud, hääletus lõppes ja vastu võetud. viissada neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viissada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis üheksa üks poolt, vas-, viis üks üheksa, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime viis üheksa üks viis, üks, üheksa. parandab ennast esimees. hääletus lõppes. vastu võetud. mina hääletaksin vastu hääl. Charles hääletab vastu. hästi, siis on tagasi lükatud. kaks, viis, kaks, null. viis, kaks, null juhataja otsus on arv, häält arvestada. viissada kakskümmend. vastu, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. viis kakskümmend. hääletus avatud. hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. viis kaks üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viis, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei? aga andke käega märku. selle põhjal, mis ma nägin, oli selgelt tagasi lükatud. elektrooniline kontroll, kompromiss kuuskümmend üks. hääletus lõppes ja vastu võetud. järgmine kompromiss kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, neli, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud elektrooniline kontroll. neli, viis, neli, kaheksa. hääletus avatud. veel kolm häält. hääletus lõppes. ja vastu võetud. muudatusettepanek viis, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viis, viis, null poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis, kuus, seitse ja viis, kuus, kaheksa, sellepärast et nad on samasisulised. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend, äh, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kuus, ei kompromiss kuuskümmend kaheksa, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis üheksa kolm kuni viis üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime neid muudatusettepanekuid, hääletus on avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud. viis üheksa üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuussada poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, elektrooniline kontroll, kuussada, palun, hääletus avatud hääletus lõppes. ja vabandust, vastu võetud. kuussada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuussada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kontrollime kuussada seitse, hääletus avatud. kuus, hääletus lõppes ja vastu võetud. kuussada kaheksa. vastu, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. kuussada kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuussada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi äh,, tagasi lükatud, kuussada kümme poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud tõepoolest kuussada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuussada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuussada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuussada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt kuussada kakskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kuussada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kuussada kolmkümmend kaheksa. Vote is closed. hääletus on lõppenud taga, vastu võetud. kuussada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kompromiss seitsekümmend kolm hääletus on lõppenud. ja see vastu võetud. kompromiss kuussada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuussada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud kontrollime kuussada kuuskümmend viis. Vote is, vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime kuussada kuutekümmet kuut. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuussada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuussada kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ärge palun liialt palju protesteerige nüüd äh, kompromiss seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuussada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus seitse kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus seitse seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus kaheksa seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus, kaheksa, seitse elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Eight votes. So it's okay? okay. Next is uh, amendment. järgmisena on muudatus kuus kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, kompromiss seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsesada kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsesada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ütleksin mina. seitse, üks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, üks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei ole, no kon-, kontrollime, seitsesada neljateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Amendment seven one five in favor. Eh, seitsesada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsesada seitseteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, seitsesada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsesada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse kolm üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada kolm kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse kolm kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse kolm neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. seitse, kolm, neli. Uh, the vote is closed. see on lõppenud. tagasi lükatud. seitse, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, seitse kolm seitse poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend kaheksa, seitse kolm seitse, muudatus seitse seitse kolm seitse, kontrollime elektrooniliselt. Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Hmm. sul oli, teil oli õigus kompromiss seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, neli, kaks ei ole. seitse, neli, üks, kontrollime elektrooniliselt. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitse, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, sama enamusega lükatakse tagasi. seitse, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. seitse, neli, seitse. The vote is closed. hääletus on lõppenud. Charles Tänak otsustab vastu võetud. seitse, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. näete, kui oluline võite olla, kui unustate maha oma kaardi. seitse, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud. osade kaupa hääletus seitsesada viiskümmend. esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, viis, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, viis, kolm, seitse, viis, neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, seitse, kuus, üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. seitse, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse, kaheksa, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, seitse, kaheksa, ühte soovite kontrollida, kontrollime elektrooniliselt seitse, kaheksa, ühte. hääletus on lõppenud vabandust, ma te, kui ma eksin, siis ma vabandan. seitse, kaheksa, kaks, kes on poolt? Sorry, I didn't say you are sorry. Okay, let's continue the vote. seitse, kaheksa, kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda The vote is open, the vote is uh, hääletus on lõppenud. vabandust, ütleb esimees. kolm korda vabandust, seitse, kaheksa, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kaheksa, neli. soovite ka seitse, kaheksa, kolme. seitse, kaheksa, kolm kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitse, kaheksa, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaheksa, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaheksa, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi äh, lükatud. seitse, kaheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitse, kaheksa, üheksat, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. on tagasi lükatud seitse, kaheksa, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, üheksa, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, üheksa, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. osade kauba hääletus seitse, üheksa, kolmega, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ei ole. seitse, üheksa, kolm, teine osa, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse, üheksa, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kaheksasada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa, muudatus kaheksasada kuus, kaheksasada seitse, kaheksasada kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompro-, äh, muudatus kaheksa, kaheksateist, kaheksasada üheksateist, kaheksasada kakskümmend, kaheksasada kakskümmend kaks kaheksasada kakskümmend üks võeti tagasi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksasada kakskümmend neli kuni kaheksasada kolmkümmend üheksa, kaheksasada nelikümmend, kaheksasada nelikümmend üks, kaheksasada nelikümmend kolm, kaheksasada nelikümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei no.? As seen from here it was rejected. siit vaadates tundus, et on tagasi lükatud kaheksa, neli, viis, kaheksasada nelikümmend kuus, kaheksasada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, hääletame. elektrooniline kontroll. Vote is closed. hääletus on lõppenud. see oli tagasi lükatud. kompromiss kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksasada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa viis viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kaheksa, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kuus, kuus poolt, vastu, er-, erapooletud kont-, kontrollime seda elektrooniliselt kaheksa, kuus, kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud uh,. Amendment. muudatus nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, kontrollime, kuuskümmend kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. napilt. härra Tänno, kuidas teie hääletate? nii et vastu võetud. vabandust. langeb ära. kuuskümmend üks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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, muudatus üheksakümmend. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss number üheksa, poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, osade kaupa hääletus, muudatusettepanek sada neli, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks, vabandust, sada kaksteist, sada kolmteist, kontrollime neid elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. see oli vastu võetud. nii, muudatusettepanek sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend, sada kakskümmend neli poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, osade kaupa hääletus sada nelikümmend seitse, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, kompromiss kuusteist. hääletus on lõppenud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 hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud ma ei ähm, teagi nüüd selle puhul, kontrollime elektrooniliselt ettepanek sada kuuskümmend üheksa.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 vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek kakskümmend kaks hääletamine on nüüd lõppenud. ja vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kompromiss kolm äh, äh tagasi lükatud vabandust, siiski äh, muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda muudatusettepanek kolmkümmend viis hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss number kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt,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 kas ei ole vastuväiteid plokina hääletamisele? mistõttu hääletame siis TV3-st kuni TV15, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suur aitäh jällegi blogina saame hääletada eh, järgmiseid lõikeid ei, kas ei saa, küsib härra esimees. tundub, et kõik ei ole sellega nõus, mis tähendab, et me peame ükshaaval hääletama hakkama. TV1, kes on poolt, vastu. TV10, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd Äh, naiste õiguste komisjoni arvamus FM äh, kümme. kas plokina hääletamisele vastuväiteid ei ole? ei ole, väga hea. hääletame siis plokina. ei, siiski ükshaaval, ütleb härra esimees. FM kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FEM kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FEM kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. FM kakskümmend seitse elektroonne kontroll, palun hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud. nüüd FEM kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 FEM seitsekümmend viis läheb kontrollimisele. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud, tõesti jah. järgmisena äh, äh, hääletame plokina, on minu ettepanek. üks kuni üheksakümmend üks ja panen äh, plokina hääletusele üks kuni äh, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu. kes jääb erapooletuks, erapooletuks tähendab. aitäh. kõik need ettepanekud lükati tagasi ja nüüd elektrooniline hääletus resolutsiooni eelnõu muudetud kujul ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud resolutsioon võeti vastu. palju õnne raportöörile! suur aitäh koostöö eest. Äh, ma olen es nüüd esimest korda pidanud ähm, äh, hääletamisest vastutama kahekümne neljandal novembril Strasbourgil on järgmine koosolek ja siis kahekümne üheksandal novembril ka. suur aitäh tulemast ja kohtume lõpuni.